komisjon vastavat dokumenti vastuvõetamatuks. veel üks punkt meie päevakorras on üh-, ühendatud arutelu kolmekümne kuue eelarve täitmise raporti kohta, mis puudutavad aastat äh, kaks tuhat kaheksa. see on raport äh, härra Liberatski kohta, äh, üldeelarve kolmas jagu Äh, proua Sanderi raport, äh, mis puudutab Euroopa Arengufondi, härra Parts teisi raport, mis puudutab esimest jagu üldeelarves Euroopa Parlament, seitse raportit härra Tšernecki poolt, nõukogu, Euroopa Kohus, Kontrollikoda, Majandus- ja Sotsiaalkomitee regioonide komitee, Euroopa ombudsman, Euroopa andmekaitse inspektor. siis kakskümmend kuus raportit äh, Veronique Mathieu poolt, ma ei loe kõiki neid kahtekümmet kuut pealkirja ette, kõik on nad päevakirja, päevakorras olemas, kordan veel kord, kakskümmend kuus dokumenti, mille meie kolleeg Mathieu on ette valmistanud avan nüüd arutelu ja anname sõna kõigepealt meie raportööridele. härra Kaja on esimene uh,. Point of order. töökorda puudutav küsimus. Que... aitäh, härra president, ma näen, et kontrollikoda siin ei viibi, meil on aga vaja selgitusi Kontrollikoja poolt, kas on põhjuseid, miks nad siin ei viibi. ma näen ka, et nõukogu tool on tühi, samal ajal kui me räägime nõukogu eelarvele heakskiidu andmisest, mis tekitab meile palju muret. Bardzo dziękuję panu za zwrócenie. Suur aitäh sellele, et meie tähelepanu sellele probleemile juhtisite. me saame paari minutiga selle teada, võib-olla nad on alles teel, me kontrollime seda. kallid kolleegid, teeme viieminutilise vaheaja mm.. Uh, uh, kolleegid, nõukogu ei ole tegelikult kohustatud praegu siin olema. aga me ootasime Kontrollikoda, kõrgemaid esindajaid. Nad ei ole siin ja see üllatab meid, sellepärast et Äh, transpordiprobleemiga kindlasti tegemist ei ole, Luksemburg ei ole nii kaugel. Äh, autoga saab sõita ilma igasuguste probleemideta. aga me peaksime alustama oma arutelu. me ei tea, miks äh, need esindajad kohal ei ole. nii et alustame arutelu ilma nendeta. me teame, et hääletused lükatakse edasi hääletused toimuvad kahe nädala pärast Brüsselis, sellise otsuse me tegime. nii et meil on nüüd ainult üks võimalus äh, alustada arutelu. me ei tea, kas need esindajad jõuavad poole tunni või tunniga kohale. härra Audi, palun. president, je voudrais härra president me loomulikult ei tea, miks nad siin kohal ei viibi, kontrollikoda teeb väga head tööd, aga tahan siiski protestida selle vastu, et nõukogu siin ei viibi. sellepärast, et me anname ju siin heakskiitu äh, nõukogu eelarvele, nii et protestin selle vastu, et neid siin ei ole. igal juhul, daamid ja härrad, nüüd saame arutelu alustada, alustame tööd palun. aitäh. meil ei ole vaja äh, süüdistada ainult äh, nõukogu, meil ei ole ka parlamendi peasekretäriaati, sest äh, ka parlamendi kohta on üht-teist öelda ja meil oleks vaja ka siin, et peasekretär oleks kohal. E, e, suur tänu peasekretär kindlasti ühineb meiega hiljem, siin ei ole mingit kahtlust. alustame palun arutelu, esimesena saab sõna Jens Kaier, raportöör. suur aitäh, president, tere hommikust, kolleegid, daamid ja härrad. ma kasutaksin võimalust äh, selleks, et öelda, et äh, see menetlus on üsna raske me alustame arutelu, kui inimesed, kellega me tahame rääkida, ei ole tegelikult kohal. ma tean, et paljud äh, minu, ma tunnen kolleege äh, sellest kojast, äh, komisjonist, me teame üksteise arvamusi, aga tänane hommikune olukord ei ole eriti meeldiv nii et võib-olla me saaksime seda komisjonis arutada, et eelarve täitmise arutelu toimuks ainult vastavate osapoolte osalusel ja nii edasi. Äh, meil on praegu raske olukord, äh, finantskriis, valitsused äh, hindavad oma eelarvete olukorda ja nii edasi, on ka parlamendi uue ametiaja esimene aasta, meil on ka uus komisjon ja ikkagi räägime me aasta kaks tuhat kaheksa eelarve täitmisest, mis, millega tegelikult tegeles komisjonide eelmine koosseis. meil on vaja ka uut lähenemist liikmesriikide poolt, Lissaboni lepe ütleb, et liikmesriikidel on kaasvastutus eelarve täitmise eest mis puudutab kahe tuhande kaheksanda aasta eelarvet, siis äh, raportöör tahtis äh, kontrollida, et äh, komisjon keskenduks eelarve kontrolli parandamisele ja et ka liikmesriigid osaleksid selles protsessis. Äh, meil on parlamendi eelarve kontrolli komisjonis üks rühm, kes selle teemaga tegeles, me vaatasime ka Kontrollikoja arvamusi ja me tahtsime vaadata, et kõiki neid soovitusi komisjoni poolt jälgitaks. oleks hea, kui Kontrollikoda leiaks Äh, võimalusi meie probleemide lahendamiseks, mis puudutab äh, parlamendi raporteid ja nende äh, mitmeaastaste raportite loogikat. mis puudutab eelarve pädevaid asutusi, siis siin me peame vaatama erinevaid ülesandeid, Euroopa Liidu poliitilisi prioriteete, nende rakendamist, näiteks ühtekuuluvus on äärmiselt oluline Euroopa Liidus ja sellepärast seisukohalt äh, on see väga oluline struktuuripoliitikate juures, mm, kuluassigneeringute juures, me peame probleeme lahendama, meil on vaja lihtsaid reegleid ja meil peaks olema ka reeglid, mis juhtub siis, kui raha valesti kasutatakse. Äh, ja oleks vaja, et Kontrollikoda sellised instrumendid välja töötaks. Äh, struktuurifondide tegevuskava Äh, mis puudutab äh, rahade tagasivõtmist, äh, ka selle mõju on vaja veel hinnata. mitmetes liikmesriikides on käimas muutmused, muutused, me peame seadma õiged eesmärgid ja need ellu viima. aga loomulikult ei taha me torpedeerida ühtegi Euroopa Liidu Äh, algatust, sellepärast äh, mis puudutab näiteks äh, Türgi liitumise raportit, te mäletate, millest me sealjuures rääkisime, rääkisime ka uuest peadirektorist, oluline on see, et ähm, Olafi reform lõpeks ja siis veel välisteenistuse küsimus, meil on vaja, et et äh, Euroopa Liit oleks ühtne probleemide lahendamisel, me peame siin olema väga tõhusad, isegi keerulistes oludes. me peame seda äh, tegema koostöös komisjoniga, me peame vaatama, kuidas Euroopa Liidu raha selles valdkonnas hinnata, äh, hallatakse ja see tähendab seda, et see peaks ka olema selliseks üldiseks raamistikuks Euroopa välisteenistuse haldamisel. me kutsume ka komisjoni üles äh, vaatama äh, liikmesriikide iga-aastaseid haldusraporteid ja sotsiaaldemokraadid ja teised äh, fraktsioonid on selles osas teinud ettepanekuid ka korrektiivmeetmete osas, ka kvootide mittetäitmise osas. me peame tagada, et me saame edasi liikuda, me palume, et äh, komisjoni äh, eelarve täitmisele antaks heakskiit, vaatamata ka puutustele. suur tänu, teine kõneleja on proua Ayala Sender, palun. suur aitäh, härra president! tõepoolest oleme täna kogunenud siia selleks, et tegeleda millegi väga olulisega räägime siin seitsmenda, kaheksanda, üheksanda ja kümnenda Euroopa Arengufondi kahe tuhande kaheksanda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega. tegemist on väga ähm, erilise hetkega, on toimumas mitmeid erilisi institutsioonilisi muutusi ja äh, samas on leidnud aset ka mitmed ülemaailmsed katastroofid, need on meile näidanud, et Euroopa äh, Liidu poolne abi andmine on järjest olulisem ning tuleb tagada selle tõhusus, koordineerimine äh, ning samuti läbipaistvus selleks, et kodanikud toetaksid endiselt seda tüüpi abi. lisaks sellele on heaks kiidetud nüüd Lissaboni leping, on loodud ka välisteenistus, siis see võimaldab meilt ühelt poolt parandada oluliselt meie välisabi andmist, teiselt poolt tõstatab see aga mitmeid suuri küsimusi, me oleme muutunud järjest tõhusamaks koostöös komisjoniga ning kontrollikojaga, aga võib juhtuda, et kuna nüüd peab jälle tegelema ümberstruktureerimisega, siis vastutusahel muutub ja meie töö muutub väga killustatuks. ja seega soovime, et komisjon meid rahustaks, öeldes, et mingeid kõrvalekaldeid ei toimu ja tahaksime, et komisjon räägiks ka selgelt sellest, kuidas see uus süsteem mõjutab äh, Euroopa Liidu abi andmist. ja järjekordselt kordame üle, et soovime Euroopa Arengufondi kaasada Euroopa Liidu üldeelarvesse selleks, et tagada selle täielik läbipaistvus ning järelevalve. ja seega rõhume sellele, et komisjon koos parlamendiga järgmistes finantsraamistikus jääks endiselt selle nõude juurde. oluline on tagada ka koostöö programmeerimisel ja mis puudutab kümnendat Euroopa Arengufondi, tahame, et see keskenduks piiratud valdkondadele aga loomulikult me ei taha takistada valitsuväli, valitsusväliste organisatsioonide tööd koha peal. nii et tegemist on väga keerulise ülesandega, aga loodame, et koostöös komisjoniga siiski suudame olla oma ülesannete kõrgusel. ühtlasi tahame väljendada oma rahulolu, sellepärast et äh, usaldusväärsus on olnud hea, siin ei ole erilisi vigu kuigi endiselt näeme, et on vaja siiski parandada siin nii mõndagi viga. see puudutab väljamakseid ja kõike, ka kõike muud. kontrollikoda aga ei saanud ligipääsu olulistele dokumentidele, mis kujutavad endast väga suurt osa äh, iga-aastastest väljamaksetest, selle jaoks on meil vaja uut süsteemi, mis võimaldaks tagada selle, et seda tüüpi läbipaistvuse puudumine ei tooks meile endale kahju. mis puudutab äh, nüüd seitsmendat arengufondi, selle osa rahast kanti üle ka üheksandasse Euroopa Arengufondi ja esimesest juulist kaks tuhat kaheksa rakendus ellu kümnes Euroopa Arengufond ja ma loodan, et nüüd komisjon juba peagi lahendab ka veel tegemata maksete probleemi. meile tekitab muret veel üks punkt, kuigi teatud arutelu on selles osas juba toimunud, nimelt see, et vahendid, mis on üheksandas ja kümnendas Euroopa Arengufondid, ei ole kaotud ka,, kaetud usaldusväärsuse deklaratsiooniga, suur aitäh! E, kolega Bart Stais, kolejny sprawozdawca. <clears throat> järgmine raportöör on härra Bart Stais. aitäh, härra president, kallid kolleegid. mul on tekkinud küsimus, mis asi on tegelikult eelarve täitmine, see on avalik parlamentaarne protseduur, see on e, kriitiline uuring sellesse, kuidas on teostatud finantshaldamist, räägime siin Euroopa Parlamendist aastal kaks tuhat üheksa ja parlamendi liikmetena on meil parem ülevaade sellest, mis toimub, äh, kui meie kodanikel. Äh, see on spetsiaalne asjade organiseerimismeetod, äh, haldamisstruktuur ja see, kuidas parlament oma tööd teeb. meil on õigus teada, meie valijatel on õigus teada, mis juhtub maksumaksjate rahaga, me räägime siin päris paljust rahast, kahe tuhande kaheksandal aastal oli üks koma neli miljardit eurot meie eelarve, kaks tuhat üksteist võib see olla üks koma seitse miljardit eurot, see on päris palju Äh, eelarvetöö on oluline, protseduur on oluline, sest et kriitiline eelarve kontrolli komisjon aitab meil saavutada progressi. seetõttu on oluline, et nad oleksid kriitilised oma lähenemises, sest et minevikus on see toonud meile parlamendiliikmete statuudi ja ka assistentide statuudi. niimoodi me kindlustasime, et suutsime olla kriitilised selle kohta, kuidas siin Strasbourgis hooneid osteti meil olid korralikud menetlused, mis viidi sisse selleks, et hinnata keskkonnamõju, mis on meie tööl, me oleme seda vähendanud, siin on päris palju häid uudiseid. kolme aasta pärast äh, tänu meie kriitilisele lähenemisele oleme me suutnud vähendada oma energiatarbimist kakskümmend viis protsenti, kogu meie elekter on nüüd sada, sajaprotsendiliselt roheline, oleme suutnud vähendada oma CO2 heitmeid äh, seitseteist protsenti ja vähendada oma jäätmehulkasid äh, märkimisväärselt komposteerides ja ümber töödeldes. uus kontseptsioon minu raportis on korduv äh, kahju. isegi väike mõju finantsvahendite kaudu võib äh, tekitada suurt kahju selle parlamendi mainele ja me peame seda ka meeles pidama. on väga hea, et kahekümne viiendal veebruaril määrasime oma äh, haldusinstitutsioonidesse ka riskihaldusdirektori. palume, et ta tuleks pädevate komisjonide juurde, et arutada neid riske, mis meil parlamendis on ja kuidas me neid saaksime vähendada just näiteks rahade väärkasutamise puhul. me tahame läbipaistvust, me tahame avatust ja mina tahaksin näha sellist kontrollide süsteemi, äh, mis paika pandaks seetõttu tahan, et oleks vastutusvõime ja et inimesed tunnistaksid, et neil on vastutus, nad oleksid su-, sunnitud seda tunnistama, sest eh, ma arvan, et me võime selle eelarve täitmise heaks kiita, ma ei ole näinud siin suuri skandaale, pettusi, raha kõrvaletoimetamist, aga minu raport on kriitiline, sest et ma tahan kindlustada, et me tegutseksime ikkagi paremini, me, minu raporti eesmärk on näidata, et kui me tule, tuleme tagasi valimiskastide juurde aastal kaks tuhat kolmteist, siis oleme me saanud lahti kõikidest nendest skandaalidest, väikestest ja suurtest, ja et meid ei hakata taga kiusama eh, sellise teema tõttu pressis. oma raportis olen ma üritanud anda parlamendi peasekretärile ja kõrgematele juhtidele materjale, et kaitsta ennast teatud kriitika vastu, olen arutanud siin rida äh, punkte, see, et peasekretär teeb peadirektorite äh, seisukohtade järgi omaenda avalduse. tahan teha ettepaneku äh, et me kindlustaksime, et kogu see hangete keeruline süsteem saaks parandatud, me peaksime seda lähemalt uurima, sest et siin on suur riski, riskifaktor. nüüd, mis puudutab vabatahtlikku pensionifondi, kus on sada kahekümne miljoni eurone defitsiit, me peame kindlustama, et me ei kasutaks siin maksumaksja raha. ja viimaseks minu raporti väljaandmisel olen üritanud teha head koostööd oma variraporteeridega, äh, meile esitati äärmiselt konstruktiivseid muudatusettepanekuid, umbes viiskümmend muudatusettepanekut Rahvaparteist on tulnud selleks, et suured osad minu raportist ära kustutada, saan selgitada seda ainult sellega, et teatud parlamendistruktuurid on siin sekkunud parlamendiliikmete töösse, ma arvan, et see on kahetsusväärne, aga Euroopa-meelse parlamendiliikmena, siiski kriitilise parlamendiliikmena olen üritanud eh, tuua siia eelarve täitmise raportisse positiivset ja konstruktiivset lähenemist. suur aitäh! järgmiseks annan sõna härra Tšaletskile. härra president, härra volinik, daamid ja härrad. üldiselt äh, võib vist öelda, et äh, kõik institutsioonid, kellega mina oma raportites tegelesin, eriti just Kontrollikoda, Euroopa Kohus, Euroopa Sotsiaalmajanduskomitee regioonide komitee, Euroopa ombudsman, Euroopa andmekaitseinspektor, kõikides nendes institutsioonides on näha olnud paranemist, kuigi olukord ei ole loomulikult täiuslik. nõukogu on kõige keerukam juhtum. meie koostöö nõukoguga äh, jätab siiski päris palju soovida äh, eelarve küsimustes otsustasin edasi lükata otsuse anda eelarve, kiita heaks eelarve täitmine nõukogu peasekretäri puhul. tegin selle ettepaneku eelarvekomisjonile ja minu ettepanek kiideti heaks. olukord oli üsna sarnane eelmisel aastal. eelarvekomisjoni koordinaatorid kohtusid Hispaania eesistujaga, nad ütlesid, et nad hindavad võetud samme selleks, et nõukogu tegevust parandada vahepeal, aga esitasime eelmine aasta teatud küsimused nõukogule ja vastused ei olnud eh, meie arvates rahuldavad. seetõttu kõigi fraktsioonide koordinaatorid toetasid mind minu otsuses see eh, eraldis edasi lükata. teatud ühtse julgeoleku eh, ja välispoliitika aspektid ei ole veel selged. eelarvevälised meetmed äh, ei ole veel selged. Äh, arved tuleb läbi vaadata ja me peame selgelt aru saama ka äh, sellest alusest, mille põhjal neid arveid üle vaadatakse. siin on teatud paradoks sest nõukogu andis meile teatud vastused, mis on seotud eelmise eelarveaastaga, mitte selle eelarveaastaga. ka kontrolliga ta pööras meie tähelepanu teatud rikkumistele hankemenetlustes, seetõttu palume, et nõukogu neid menetlusi parandaks. meil on hea meel näha, et teatud menetlused kohtus on lühenenud, aga endiselt on terve rida kohtuasju järjekorras. on siseauditi üksus, mis seal nüüd avatud on, meil on hea meel seda näha. ja olukord on mõneti paranenud võrreldes eelmise aastaga. aga kohtu liikmed endiselt äärmiselt vastumeelselt, meelselt esitavad oma huvide deklaratsiooni. kohtule antud vahendid, tundub, et neid kulutatakse korrektselt, aga endiselt ei ole meieni jõudnud teatud dokumendid. ma arvan, et kohtu struktuuri saaks endiselt parandada, näiteks vähendades liikmete hulka. nüüd, mis puudutab Majandus- ja Sotsiaalkomiteed kontrollikoda viis läbi auditi, tundub, et arved on korras. aga samas on endiselt äh, paranemisruumi, kõik finantsmäärusi, kõiki finantsmäärusi peaks rakendama äh, ühtemoodi ja võrdselt kõigi Euroopa institutsioonide poolt. on kahetsusväärne, et meil on olemas administratiivse koostöö kokkulepe Euroopa majandus-sotsiaalkomitee ja regioonide komiteega ja teatud siseauditi standardid on harmoniseeritud, meil on hea meel seda näha. ei ole äh, probleeme äh, ei regioonide komitee ega Euroopa ombudsmaniga. kokkuvõtteks äh, probleem on meil ikkagi nõukoguga peame üritama ajast kinni pidada, suur aitäh teie sõnavõtu eest. minuni on jõudnud informatsioon. Äh, mulle, minuga võttis ühendus, et äh, kontrollikoja presidendi kabinetiülem ja kontrollisime seda ka viimaste debattide puhul Euroopa Parlamendis kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat üheksa, ei olnud kontrollikoda siin meie diskussiooni ajal ka ei olnud siin nõukogu. kontrollikoda ja nõukogu ei olnud siin meie diskussioonide ajal. veel üks märkus härra Caldeiralt, kes on kontrollikoja president. kontrollikoja positsioon te oma tehnilised tegevused on käia eelarve kontrolli komisjoni kohtumistel, koosolekutel, aga mitte näidata ennast äh, poliitilistel debattidel äh, parlamendi täiskogu saalis. härra president Caldera äh, tahaks võtta minuga ühendust tänase päeva jooksul ja selgitada ka Euroopa Kontrollikoja positsiooni meie diskussiooni puhul, nii et kontrollisime asjad üle. viimase kahe aasta jooksul ei olnud nad siinkohal. seda siis informatsiooniks teile. võib-olla kui me tahame seda, siis järgmisel aastal, järgmisel korral nad tulevad siia. Neid informeeriti eh, loomulikult meie koosolekust aga nad ei ole olnud kohal ka viimase kahe aasta jooksul. ja nad kindlasti tulevad kohale oktoobris ja novembris, sest nad peavad eh, esitama meile oma aruanded. jah, ma tean, ma tean, protseduuriline küsimus. härra Gerbrandi kõigepealt aitäh, härra president. ma võin olla täitsa rahul, et äh, kontrollikoda siin ei ole täna, aga mida te just ütlesite nõukogu puudumise kohta ka eelnevatel aastatel, näitab lihtsalt, et äh, tegemist on struktuurilise probleemiga, tegemist ei ole mitte lihtsalt ühekordse intsidendiga. see näitab, äh, milline on nõukogu suhtumine sellesse, kuidas nad peaksid vastutustundlikult ümber käima Euroopa Liidu rahaga ja muudab asjad ainult hullemaks seetõttu leian ma, et parlament peaks saatma väga selge sõnumi nõukogule, teen ettepaneku seda teha. lükates edasi äh, meie debatt äh, eelarve, nõukogule eelarve eraldamise kohta ja mitte seda täna arutada. aitäh, härra Tšernetski, palun jälle. aitäh, härra president aitäh, et edastasite meile kogu informatsiooni kontrollikoja puudumise kohta, aga tahaksin rõhutada ja panna sellele tõesti suurt rõhku, et elame nüüd Lissaboni lepingu järgses ajastus ja meie roll Euroopa Parlamendina on suurenenud. nii et eh, poliitilises mõttes peaksime me eeldama, et nõukogu liikmed siiski kohal siin oleksid, esindajad nagu minu kolleeg just enne mind ütles, ma arvan, et äh, see on äärmiselt oluline debatt meie maksumaksjate, meie hääletajate jaoks. ja nõukogu ei tohiks meid ignoreerida ja jätab väga halva mulje oma mitte siin viibimisega. ma arvan, et me peaksime tõesti edasi lükkama debatti nõukogu eelarveeraldiste kohta ja pean veel kord rõhutama, et meiega koostöös ei olnud nõukogu no, koostöö valmis, kui me kohtusime, kui me eelarvekomitee komisjoni koordinaatorid kohtusid ja see, mis siin täna toimub, näitab, kuidas neil puudub täiesti konstruktiivne vaim. aitäh. Äh, proua Hertsog, palun. härra president, kallid kolleegid, kui me eelarve täitmisele heakskiitu anname ja hääletame, võtab Euroopa Parlament täieliku vastuse, vastutuse kahe tuhande kaheksanda aasta eest. me võtame komisjoni, nõukogu, teiste institutsioonide vastutuse oma võlga, oma õlgadele, nii et see on väga oluline hetk. samas ma arvan, et me oleme kokku leppinud, et me jätkame selle aruteluga Äh, on objektiivseid põhjuseid, Hispaaniast ei ole väga lihtne siia saada, mina tean, et mina tulin His-, Aserbaidžaanist läbi Madriidi autoga siia ja äh, ma arvan, et on oluline, et me paluksime nendel instituts-, institutsioonidel, äh, keda me käsitleme, olla kohal hääletuse ajal, see on minu ettepanek. aitäh härra Audi, palun. suur aitäh, härra president. me oleme juba harjunud sellega, et nõukogu tool on siin tühi, nii et see ei juhtu sugugi esimest korda, aga see on siiski väga kahetsusväärne. loodan, et meie arutelu siiski jätkub meil ei ole pealegi pädevust üleüldsegi muuta päevakorda, see on teie pädevuses ja muutsite päevakorda siis, kui avasite täiskogu nii et aga igal juhul on, tahan veel üle korrata, on väga kahetsusväärne, et nõukogu siin ei viibi. kallid kolleegid, ma võtan ühendust nii Kontrollikoja kui ministrite nõukoguga tänase päeva jooksul. ma ütlen selgelt välja, millised on meie ootused tulevikuks nii nõukogule kui kontrollikojale. ma ütlen, et me tahaksime, et nad sellistel aruteludel kohal oleks. ma kavatsen rääkida ka isiklikult peaminister Zapateroga, kes on nõukogu eesistuja rotatsiooni alusel. ma püüan selle küsimuse tulevikuks ära lahendada. suur tänu kolleegid, me arutasime, kui võimsad me oleme pärast Lissaboni lepet, vaadake, milline võim meil on, paare, paari minutiga saime nõukogu siia kohale, nii et suur tänu, et äh, kohale jõudsite, härra minister ja nõukogu president. ja ma võtan ühendust kontrollikoja presidendiga ja palun, et oleks oluline, et nemad meie arutelus osaleksid ka teised institutsioonid, ma võtan täna kõikide nendega ühendust. suur tänu, läheme edasi. palun hoiame ühendust, vabandust, palun äh, pidage ajast kinni, Veronik Matjõe, palun. Our raporteur. Merci, monsieur le president suur aitäh, härra president, lugupeetud volinik, lugupeetud minister. mul on suur rõõm teid siin tervitada ja rääkida siin, kui te nüüd juba kohale olete jõudnud, kahe tuhandestast kahe tuhande kümnenda aastani oleme pannud tähele et, et kuuesaja kümne protsendi võrra on suurenenud Euroopa Liidu panused. kahe tuhandendal aastal agentuurid, agentuurides töötas tuhat kakssada inimest, nüüd aga juba üle nelja tuhande seitsmesaja inimese. ja pealegi siia numbritesse ei ole sisse arvest, arvutatud Euroopa Ülesehitusameti personal, mis loodi kahe tuhande kaheksandal aastal. selline tõus on väga muljetavaldav, aga samas aastatest kaks tuhat kuni kaks tuhat kümme pidi Euroopa Liit seisma silmitsi ka ähm, suurte väljakutsetega, kaks laienemist kahe tuhande neljandal ja kahekümnenda seitsmendal aastal, lisandus kaksteist liikmesriiki ja teiseks ka sisseränne äh,, haridusprobleemid, lennuohutus ja ka paljud teised valdkonnad detsentraliseeritud agentuurid loodi seega selleks, et vastata konkreetsetele probleemidele ja aidata seega kaasa Euroopa Liidu tööle. liikmesriigid peavad nendes küsimustes tihedat koostööd tegema ja need agentuurid on just nimelt äh, heaks foorumiks, kus seda teha. agentuurid äh, on jaotunud üle terve Euroopa Liidu territooriumi ja see ühendab Euroopat ning võimaldab Euroopa Liidu tegevust teha detsentraliseeritult võttes arvesse, kuidas on suurenenud eelarve ja samuti nende agentuuride personal, tähendab seda, et tuleb nende eelarve täitmist väga täpselt järgima. kontrollikoja ja komisjoni rolli peab samuti siin suurendama, et nad peaksid täpselt järelevalvet selle üle, kuidas täidetakse eelarvet. mis puudutab kahe tuhande kaheksanda aasta eelarvele heakskiidu andmist, siis paraku pean siin tulema tagasi nendesamade korduvate probleemide juurde, mis on tõstatunud ka teiste agentuuride puhul. personali töölevõtmises on näha irrealistlikku vaatenurka, samuti assigneeringuid tühistatakse ja lükatakse edasi väga suures mahus ja kõike seda tehakse ilma konkreetsete eesmärkideta. me oleme ka tähele pannud, et hoolimata agentuuride pingutustest finantseeskirju eh, teatud agentuurides ei järgita, kuna eh, need agentuurid on väga suured. Eh, vabandust, kuna agentuurid, mõned agentuurid on väga väikesed, just nimelt väiksematel agentuuridel on väga raske järgida kõiki neid finants- ja eelarvealaseid nõudeid ja ma tahaksin sellele tõepoolest tähelepanu pöörata, et aasta-aastalt needsamad probleemid ei hakkaks korduma. kõik see aga ei takista seda, et anda heakskiit agentuuride eelarvele, olukord on aga teistsugune Tsepoli puhul. võrreldes kahe tuhande seitsmenda aastani, aastaga näitavad auditid äh, suuri kõrvalkaldeid, mis puudutab finants- ning halduseeskirju ja sellepärast äh, tahame eelarvele heakskiidu andmise edasi lükata. see puudutab Cepolit. on ka mitmeid teisi agentuuri, kes võiksid oma juhtimist parandada, mitmed agentuurid äh, on pannud paika reegleid, mis on väga tervitatavad, näiteks EFSA on väga äh, tõhus agentuuride koordineerimise töös keskkonnaagentuur on loonud oma projektide järelevalvesüsteemi, seda reaalajas ja teiseks, kolmandaks Euroopa elu- ja töötingimuste parandamise fond on loonud teabe jälgimissüsteemi ja loomulikult julgustan kõiki agentuure jätkama samal teel, aitäh! For... aitäh raporti ja selle tutvustuse eest. nüüd paluksin komisjoni nimel vastata volinik Algirdas Šemetal, palun. aitäh, president, härra president, härra minister, raportöörid, austatud liikmed. lubage mul tänada eelarve kontrolli komisjoni ja eriti raportöör härra Liberatskit ja teisi raportööre nende äh, raportite eest ja samuti soovituse eest kiita heaks äh, komisjoni kahe tuhande kaheksanda aasta eelarve täitmine äh,. tahaksin tänada proua Ayala Sanderit äh, äh Euroopa Arengufondi raporti eest ja härra Tšernetskit äh, korduvate probleemide analüüsi eest, mis puudutab agentuure kahe tuhande kaheksas aasta oli intensiivne periood, aga eelkõige uue konstruktiivse dialoogi algus meie institutsioonide vahel. kontrollikoja märkusteta kinnituse saamine on komisjoni kollektiivne eesmärk. ma arvan, et meie viimased jõupingutused on seda selgelt näidanud edu on juba saavutatud, äh, me lihtsustame menetlusi, juhtimis- ja kontrollisüsteemid on paremad ja eelarveperioodiks kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist ja tegevuskavad näitavad meie tegevuste järk-järgulist positiivset mõju. suured muutused äh, äh, võivad kaasneda uute programmidega uueks finantseerimisperioodiks, mida praegu ette valmistatakse Äh, abikõlbulikkuse äh, kriteeriumid, äh, kulude kontroll, kulude kvaliteet saavad parema halduse. samas ma tahaksin vastata ka mõnedele kommentaaridele. me tahaksime kiirendada edusamme Euroopa eelarve finantsjuhtimise osas, eriti mis puudutab peamiste osapoolte vastutust tihe koostöö komisjoni ja Euroopa Parlamendi vahel on selles osas äärmiselt oluline. samas me kõik teame, et sellest ei piisa konkreetse ja jätkusuutliku edu äh, loomiseks. selleks on meil vaja uut partnerlust kõikide osapoolte vahel, muuhulgas ka liikmesriikide ja Euroopa Kontrollikoja aktiivset osalemist. komisjon ei oota finantsmääruse muutuste jõustumist, vaid kutsub kohe üles kõiki äh, vastavaid asutusi oma vastutust võtma, nii nagu näeb ette Lissaboni lepe, äh, selleks, et parandada finantsjuhtimist. ma arvan ka, et kontrollikojal on väga oluline roll äh, selles osas, et nad annavad ise oma sõltumatu kinnituse komisjoni finantsjuhtimisele ja äh, meil on nüüd erinevad äh, valdkonnad ja koodid eelarvekulude määratlemiseks. komisjon tervitab seda, kui kontrollikoda tulevikus võtaks arvesse erineva riski mm, tasemega valdkondade osas ja informeeriks meid äh, võimalikest riskidest, pidades silmas eelarveperioodi kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist ma usun, et kõik on nõus, et on teatud tolereeritav riskitase ja ma loodan, et Kontrollikoda kavatseb seda, äh, sellest ka lähtuda. komisjon kavatseb saata äh, parlamendile uue tegevuskava, mis algab aastast kaks tuhat kümme. koos teiste osapooltega püüame vähendada vigade määra selleks, et tagada et, et kakskümmend protsenti eelarvest saaks nii-öelda rohelise värvikoodi riskide osas äh, aastaks kaks tuhat kolmteist Kontrollikoja poolt. me püüame parandada finantshaldust ja kaitsta äh, Euroopa kodanike, äh, Euroopa finantside korrektset haldamist ja see on selle tegevuskava keskmes Teie otsused ja kommentaarid äh, tänasele otsusele võetakse täielikult arvesse ja ootan konstruktiivset arutelu, aitäh! aitäh, härra volinik! suur tänu, et tutvustasite komisjoni seisukohta. nüüd kuulame ära parlamendikomisjonide esindajad Mihhail Keller, palun. suur aitäh. majandusaasta kaks tuhat kaheksa välisasjade komisjon vastutas äh, erinevate asjade eest, kulude hulk äh, umbes äh, viis miljardit ja alafinantseeritud on kategooria viis, me võtame selle teadmiseks, me võtame teadmiseks ka komisjoni kontrollimehhanismi, mis puudutavad välisabi ja liitumiseelset abi, me arvame, et see on äh, efektiivne ainult teatud määral, me peame arvesse võtma ka kontrollikoja iga-aastaseid arvamusi, loomulikult neid äh, tuleb arvestada teatud reservatsiooniga, teades, et nad on mitmeaastaste programmide põhised, aga me peame ka arvesse võtma, et Kontrollikoda ei räägi pettustest, seda nad ei maini, aga nad äh, räägivad, et äh, me peaksime välissuhete äh, valdkonnas raha paremini hallata. on probleeme näiteks maksete kiirusega ja nii edasi, see võib ohtu seada kogu meie välispoliitika kontrollikoda on seekord seetõttu teadmiseks äh, võtnud need punktid, komisjon samuti, ja ma arvan, et äh, koostöö on paranenud. õiguslik raamistik liigub samuti edasi, meil on äh, Türgi raport olemas ja liitumisstrateegia oma, me räägime siin liitumiseelse abi instrumendi paremast kasutamisest võrreldes aastaga kaks tuhat seitse ja tulevikus peame me ka välja andma raporti äh, Äh, raha saajate tegevuse tõhususe osas, äh, poliitikad peavad olema paindlikud, tõhusad, selleks et kaitsta meie välishuve. me kutsume komisjoni üles äh, jätkama sama teed, parandama finantsjuhtimist uue finantsraamistiku raames, eriti mis puudutab välisteenistust. Ahveti komisjoni poolt soovitan eelarve täitmine heaks kiita, aitäh! suur tänu ja proua Kersle kaks minutit. härra president, härra volinik, härra minister, daamid ja härrad. tänane hommik on olnud väga põnev ja ma arvan, et me ei saa jätta tähelepanuta seda, mis siin täna juhtunud on. nimelt ei võeta hea, äh, eelarvele heakskiidu andmist äh, kuigi tõsiselt ja tegelikult äh, ainus institutsioon, kes seda päriselt peab ja tõsiselt võtma, on komisjon. teiste institutsioonide osa see lepingud ei reguleeri eelarve küsimust ja see kujutab endast tõelist probleemi sellepärast, et kahe aasta pärast võib juhtuda sama, mis on juba juhtunud näiteks välisteenistusega. nii et kui nüüd institutsioonid arvavad, et nad ei pea siin kohal viibima, sellepärast et ära kuulata, mida parlamendil öelda on, võib-olla nõukogu tõepoolest on siin erandiks sel aastal, nagu ka eelmisel aastal, aga kui me tahame parlamendi õiguste eest hea seista, siis peab kindlasti võtma arvesse seda, mis täna juhtus. ja öö, ähm, ma olen täiesti selle vastu, et välisteenistusest saaks institutsioon, sellepärast et siis meie mõjuga olekski lõpp. suur aitäh ka Ähm, härra äh, presidendile, parlamendi presidendile, et te seisite meie õiguste eest täna hommikul ja ma loodan, et te võtate äh, ühendust ka teiste institutsioonidega, mis kasu sellest on, kui meil on õigus anda heakskiit eelarvele, kui samal ajal keegi sellele tegelikult mingisugust tähelepanu ei pööra, nii et äh, me ei saa lihtsalt jätkata eelarve küsimustega samamoodi, nagu me oleme teinud seda siiamaani. nüüd tahaksin pöörduda nõukogu poole, tegemist on institutsiooniga ja ma loodan, et äh, nüüd, mis puudutab eelarve küsimusi, siis see asi ära lahendataks. Teie peate samuti seisma hea selle eest, et äh, ka teie pädevus kajastuks äh, eelarves nii-öelda õiguslikult ja ma loodan, et te teete seda võimalikult kiiresti, aitäh! suur aitäh teile, nüüd palun proua Haug, üks minut. suur aitäh, härra president, kallid kolleegid! tahaksin tuua välja vaid ühe punkti. ma räägin siin Stockholmis olevast haiguste ennetamise ja tõrje Euroopa Keskusest. Rootsi valitsus ei ole tegelikult jõudnud veel kokkuleppele isegi selles osas, et kus see agentuur äh, hakkab täpselt olema, aga kõik liikmes, aga Rootsi tahtis seda agentuuri väga, nagu seda tahtsid ka teised liikmesriigid. institutsioonid ja avalikud võimuorganid ja eraettevõtted, neil peab olema selgelt teada, millised on nende kliendid, nad peavad suutma neid täpselt tuvastada. siin on probleeme aga gaasi- ja elektrivarustusega on probleeme ka üürilepingutega, ka ähm, ligipääsuga haiglatele, arstidel on sellega probleemi. ja seetõttu on sellel agentuuril täiesti võimatu ähm, jääda sõltumatuks ja ma võin neid näiteid tuua siin veel terve rea. põhiõigused on ju ikkagi Euroopa Liidu lepingutes sees, aga agentuuri töötajatel neid õigusi ei ole meile poole on pöördutud, petitsioonikomisjoni, ja kindlasti tuleb selle küsimusega tegeleda, aitäh! härra Van de Kamp, palun kaks minutit. suur aitäh, härra eesistuja, härra president, vabandust. nüüd eelarvest, mis puurib, puudutab tarbijakaitset ja ühisturgu, siin eelarves tegelikult ei ole enam eriti midagi lisada, komisjonis on äh, Äh, ka arutelud toimunud ja kõik see on olukorda oluliselt valgustanud. kahe tuhande kaheksandal aastal täheldasime, et et probleeme siiski on, kuid kahe tuhande üheksandal ja kahekümnendal, kümnendal aastal see probleem lahendatakse loomulikult tuleb eelarvet kasutada vastutustundlikult, aga mulle tundub, et äh, me ei ole veel saanud piisavalt infot selles osas. selle tulemusena on Euroopa Liidus vaja sellekohast informatsiooni. veel üks punkt mis puudutab tollikontrolle liikmesriikides, sellest ei pea me võib-olla siin rääkima, aga liikmesriigid ei inspekteeri piisavalt imporditud kaupu ja ma loodan, et me suudame liikmesriikidega kokku tulla ja arutada seda. ja lõpetuseks, härra president, tahaksin öelda sama, mida kolleegid on juba öelnud ja mida ka komisjon ütles eelarvereeglid teatud valdkondades on liigselt keerulised ja see tähendab, et järelevalvesüsteemid on samuti väga keerulised, nii et tahaksin kutsuda kõiki üles lihtsustamisele kõikides nendes valdkondades, aitäh! suur aitäh, härra Van de Kamp, nüüd on sõna proua Jala Senderil, üks minut. suur aitäh, härra president! kõigepealt, mis puudutab töökorda, kas arutelu lõpus tahaksin teada, kas Euroopa Parlament kutsus Kontrollikoja ja nõukogu siia arutelule ja kui see nii oli, siis tahaksin näha ka vastavaid dokumente. ja tahaksin teada, kas eelmisel aastal oli ka siin nõukogu kohal Rootsi eesistuja siin oli ja nüüd juba lähen eelarve teema juurde transpordiküsimustes. kõigepealt tahaksin välja tuua selle, et me oleme rahul sellega, et komisjon on näidanud üles väga suurt täitmismäära, mis puudutab üle-euroopalisi transpordivõrku, see oli peaaegu sajaprotsendiline täitmismäär. ja loodame, et liikmesriigid tagavad ka sobiva rahastamise oma siseriiklikes eelarvetes ja tahan veel kord üle korrata, et Euroopa Parlament on alati toetanud üleeuroopaliste transpordivõrkude rahastamist. ja kahe tuhande kümnendal aastal tekib meil võimalus ka anda hinnang sellele, kas kulutused on olnud piisavad või mitte, igal juhul komisjoni kontroll on olnud kindlasti piisav ja mis puudutab äh, ametit, mis tegeleb äh, eur-, üle-euroopaliste transpordivõrkudega, sellega on olnud probleeme, sellepärast et ei ole suudetud äh, personali küllalt kiiresti tööle võtta. aga eelarve täitmismäär oli väga madal, mis puudutas ohutustranspordis ja veelgi madalam Marco Polo puhul ja veel eriti madal, mis puudutab reisijate õigusi meile tekitab muret ka see, et Galileo projekti raames on täitmismäär olnud väga madal ja samamoodi on ka turismisektoriga. loodame, et uus äh, institutsionaalne raamistik võimaldab need probleemid lahendada, suur aitäh! suur aitäh, proua Jõelo-Sender! härra Odi, kas teil on protseduuriline küsimus? ma ei tea, kas ma peaks üldse sõna võtma, vabandan igal juhul kõigepealt äh, tahaksin tänada äh, nõukogu siin kohalviibimise eest, aga härra president, ma arvan, et traditsiooniks on see, et pärast seda, kui komisjon sõna võtab, on võimalik äh, anda sõna ka nõukogule. nüüd ei olnud aga nõukogul võimalik sõna võtta enne seda, kui, kui alustati poliitiliste sõnavõttudega ja võib-olla, kuigi need samad sõna lõpus, siis siiski võiks edasi lükata üleüldse nõukogu eelarvele heakskiidu andmist. Ähm, üritame jõuda nõukogu kokkuleppele, et tuvastada, kas nad tahavad sõna või mitte. aga nüüd annan sõna härra äh, Suurjanile. suur aitäh, härra president. Äh, eelarve täitmisele heakskiidu andmine on loomulikult õiguslik akt regionaalarengu komisjoni nimel ütlen, et ei ole mitte mingisugust põhjust, miks me peaksime takistama kuidagi heakskiidu andmist, aga tegemist on siiski olukorraga, poliitilise hindamisega, üritame selgeks saada, kas me oleme suutnud saavutada need eesmärgid, mis me seadsime endale aastaks kaks tuhat kaheksa. kas me saime ka äh, selle kulutatud raha eest äh, teatud väärtusi me hindame ümber oma äh, ühtekuuluvuspoliitikat ja selle poliitika ümber on mitmeid äh, valestimõistmisi. eriti pööraksin tähelepanu sellele, et äh, riik ei pruugi olla tegelikult petmas. seda küll kritiseeritakse, aga tihtipeale anname me asjadele liiga palju, pöörame asjadele liiga palju tähelepanu. kriitika kontrollikojalt või kust iganes on võib-olla õigustatud, aga paneme asjad õigesse konteksti meil ei ole ka ühtseid äh, mä-, näitajaid, meil ei ole ühtset metodoloogiat, meil on vaja sellist metoloog-, metodoloogiat, mis äh, hindaks äh, tehnoloogilist arengut, Äh, ja nii edasi, need on faktoreid, mida me peame hindama selleks, kui me tahame oma ühtekuuluvuspoliitikat tulevikus äh, arendada. aastal kaks tuhat kaheksa kulutuste puhul ainult kolmkümmend kaks protsenti kulutustest tuli tegelikult sellest planeerimistsüklist. ülejäänud raha tegelikult kulutati juba aastatel kaks tuhat kuus ja enne seda aastat. seetõttu on meil äärmiselt keeruline tegelikult hinnata, kui palju on äh, edukas olnud see uus tsükkel, eriti aasta kaks tuhat kaheksa puhul mõnedes liikmesriikides ei jõudnud me isegi selle kolmekümne kahe protsendi tasemele. meil on olnud ka viivitusi, ma arvan, et kõik jagavad vastutust nende viivituste eest, komisjon, parlament, meil on olnud ettepanekuid, mis puudutavad kriise juba aastast kaks tuhat kaheksa, oleme teinud ettepanekuid selleks, et asju lihtsustada. tegelikult leidis aga aset see, et oleme üritanud asju enda poole pealt parandada, aga mis äh, siis saab liikmesriikidest, ma arvan, et liikmesriigid on just need, kes peavad oluliselt progressi saavutama. aitäh! suur aitäh, härra Surjan, järgmiseks härra Lopes Aguilar. tundub, et äh, seda kolleegi ei ole saalis, seetõttu proua Bauer kaheks pooleks minutiks. suur aitäh, härra president, meenutaksin, et äh, Euroopa Liidul on kokkuleppe oma tegevuste osas ja selle kokkuleppe artikkel kaheksa räägib võrdsetest võimalustest meestele ja naistele, see on Euroopa Liidu üks põhiprintsiipe ja millal iganes Euroopa Liit tegutseb, peame me seda võrdsusprintsiipi ka meeles pidama. nii et kui me vaatame Euroopa Liidu eelarvet ja me räägime heakskiidu andmise menetlusest, siis ka siin peame me ki-, olema kindlustanud, et praktikas on toimunud ka sellise võrdsuse austamine siin on teatud eeltingimused sellele, me peame kindlustama, et meil on äh, statistilised andmed selle kohta, kuidas raha on sellest eelarvest kulutatud ja kahjuks äh, peame märkima, et hoolimata kõigist meie poolt tehtud pingutustest ei ole meil endiselt äh, neid andmeid, neid andmeid, mis võimaldaksid meil tähelepanelikult ja detailselt uurida seda, kuidas eelarvet on kulutatud viitan siin terve reale valdkondadele, näiteks valdkonnad, kus on probleeme diskrimineerimisega kus me palusime, et diskrimineerimise vastu tege-, tegutsetaks, näiteks Euroopa Sotsiaalfond on üks selline näide. ma tahaksin mainida praegu ühte konkreetset teemat, Euroopa Võrdsete Võimaluste Instituut ja see, kuidas selle loomist on edasi lükatud. see pidi alustama tööd aastal kaks tuhat kaheksa juba, aga kahjuks eh, instituut ilmselt suudetakse avada alles selle aasta juunis ametlikult, see on üsna suur viivitus Eh, siin on terve rida probleeme, kahjuks ka eelarveprobleemid. meil on mitmed mitmeaastased programmid hetkel käimas, eh, vahearuanne peaks tulema aastal kaks tuhat kümme, nagu me teame, ja selle valguses eh, tahaksin paluda, et komisjon töötaks järelevalvesüsteemi kallal, mis võimaldaks meil vaadata erinevaid eelarveüksusi ja tuvastada, kas nende üksuste puhul on võrdsuspõhimõte austatud et eelarvet kasutatakse võrdsuse mõistes mõistlikult, et ei tekiks ebaausaid äh, tasakaalu puudumisi meie süsteemis, aitäh. suur aitäh, järgmiseks on härra Mitchellil kaks minutit. aitäh, härra president, arengu seisukohast on äh, eelarvele heakskiidu andmine äh, kindlustus maksumaksjatele igal pool Euroopas, et raha kalu-, kasutatakse arengumaailmas mõistlikult mis puudutab seda, et äh, me jõuame oma null koma seitsme protsendi eesmärgini, peame kasutama oma eelarvet tõhusalt, mitte rohkem, ainult abi, rohkem abi, vaid ka parem abi. Äh, me peame kasutama seda seenena, et kasutada kohalikke lahendusi, peame andma inimestele arengu maailmas ka oma arengute omandi õiguse, eriti mis puudutab äh, maaomandit inimeste, perekondade ühi- ja kogukondade puhul lugematud naised surevad äh, sünnitusel, äh, mitmed haigused, äh, aids, malaaria võtavad endiselt neli miljonit elu aastas, meil on endiselt miljoneid kirjaoskamatuid maailmas, seetõttu palume kakskümmend protsenti kulutada tervishoiule ja haridusele ja mul oleks hea meel näha, kas me oleme need eesmärgid ka täitnud. igal pool maailmas kohtan ma väga tahtevõimelisi noori inimesi, nad on täpselt sama võimekud kui noored inimesed igal pool mujal ja neil peab olema võimalus äh, olla äh, ettevõtlikud. Äh, ja seetõttu me peame investeerima haridusse, seetõttu oleme me need eesmärgid ka kokku leppinud ja audiosüsteem peab tõestama meile, kas me need eesmärgid oleme suutnud ka täita. tahaksin öelda siin selle kojale, mulle antud paari sekundi jooksul siis minu arvates üks moodus, kuidas inimesi päästa nende ees olevast vaesusest, on investeerida sellesse, et arengumaailmas maaomand edeneks. minu oma riigis seitsmeteistkümnendal, kaheksateistkümnendal, üheksateistkümnendal sajandil varad olid jaotatud niimoodi sellepärast, et edukatele inimestele anti väike maaomand me ei pea mõtlema ainult abi üle, vaid peame andma inimestele võimalus ise tegutseda ja kui nad seda tahavad teha, siis me peame neid ka selles toetama. aitäh! Need olid kõnelejad komisjonide nimel ja nüüd jõuame fraktsioonide nimel kõnelejatele, nii kõigepealt härra Idale kolmeks minutiks. suur aitäh! esiteks sooviksin tänada nõukogu selle eest, et nad meiega siin liitusid. Nad on tegelikult need, kes vastutavad eh, selle eest, kuidas me suudame kasutada meie käes olevat raha, seetõttu on oluline teha siin koostööd ja on hea meel neid siin näha. Eh, ja parlamendi eh, puhul tahaksin tänada just härra Staesi raportööri väga hea koostöö eest tema puhul oli asjade aluseks see, et parlament peab olema piisavalt avatud ja piisavalt läbipaistev, et me saaksime eemale tõrjuda skandaalid. peame olema väga ettevaatlikud, et me ei, rahasid valesti ei kasutaks ja selliste asjade ennetamine on äärmiselt oluline. tegemist ei ole ju parlamendi rahaga, vaid maksumaksjate rahaga. ja seetõttu peame me olema avatumad selles osas, kuidas me sellega ümber käime ja olema ka vastutustundlikud. raportis on head põhimõtted, minu fraktsioon leiab, et meil on vaja kompaktsemat, lühemat raportit, on teatud asjad, mille saab sealt välja jätta, peaksime keskenduma olulistele ja praktilistele asjadele. kui me tahame edukalt edasi tegutseda, peame keskenduma oma tegelikule tööle, mis on meie seadusandlik töö Äh, meie parlamendi kinnisvarapoliitika, maa- ja hoonete poliitika, siin on päris palju paranemisruumi. peame raportist ka nägema, kus tekivad probleemid. tundub, et me oleme paar aastat hiljaks jäänud selle diskussiooniga siin valdkonnas ja meil on vaja vastuseid. Uh... Äh ja viimaseks, lõpuks ometi on parlamendil korralik statuut nii parlamendi liikmetele kui assistentidele ja see on ainult väike samm, päris palju tuleb siiski veel äh, muuta. näiteks äh, probleemid Strasbourgi jõudmisega ja koju jõudmisega, mina pean Strasbourgist ja Brüsselist otse koju sõitma, Strasbourgist otse koju sõitma, tunduvalt kergem oleks kõigepealt minna Brüsselisse, aga vaadake nüüd siis kulusid, vaadake, kuidas meile need hüvitatakse. kogu see asi teeb meie elu lihtsalt nii keerukaks, et kui mina oma kodulinna Turgusse jõuan Soomes, siis selleks, et sinna jõuda, läheb mul aega terve päev. niisiis on keerukas oma vastutust siin täita. see tähendaks, et nagu minna koju Rooma või Ateena kaudu, seda ma ju ei taotle, aga tahaksin minna koju Brüsseli kaudu, sest et saaksin teha seal ära kasulikku tööd seni, kuni ma seal viibin, nii et suur aitäh. suur aitäh, härra Idale proua Hertsog, kolm minutit, palun. tisztelt elnök úr, kedves képviselőtársaim! Köszönettel szeretném kezdeni. Mr Stas härra president, austatud parlamendiliikmed, tahaksin kõigepealt avaldada tänu härra Stasile, äh, kontrollikojale, nad on teinud suurepärast tööd, mis on väga põhjalik ja see võimaldab meil aastat kaks tuhat kaheksa lähedalt vaadata seda, kuidas raha on kulutatud. tahaksin tänada ka oma kaasparlamendi liikmeid, kes on esitanud muudatusettepanekuid ja aidanud parandada meie dokumenti mis puudutab fakte, siis ilmselt oleme üsna ühel nõul igal pool. ma arvan, et äh, arvamuste erisused tulenevad sellest, kuidas me ehk võiksime seda olukorda parandada. hakkame heakskiidu osas hääletama, päris varsti oleme äh, ametisse valitud liikmed Euroopa Parlamendis, seetõttu on meil täielik vastutus, õiguslik vastutus aasta kaks tuhat kaheksa eest ja selle eest, kuidas eelarvet äh, siis kasutati. teeme seda Euroopa kodanike nimel, parlament on raha saanud, kas see raha on vastavalt reeglitele kulutatud, kas see on äh, kulutatud vastavalt nendele poliitika eesmärkidele, mis me endale seadsime. hetkel on meie ees finantskriis, mis mõjutab kõiki meie kaaskodanikke, seetõttu peame väga ettevaatlikult tegutsema selles osas, kuidas me kulutame maksumaksjate raha. meil on teatud ootused, meie ootused ehk peaksid olema kõrgemad iseenda suhtes kui teiste suhtes see on usaldusväärsuse küsimus meie puhul, aga samal ajal on oluline siiski meenutada, et äh, see kontroll, mida me läbi viime, iseenesest ei piisa. me peame garanteerima, et raha on kasutatud intelligentselt ja vastavalt reeglitele. peame garanteerima selle põhjalikult, see oleks võimalik ainult siis, kui meil oleks ka siseauditisüsteem, sisekontrollisüsteem, mis äh, töötab meie sotsialistidena usume, et see on kõige olulisem element, seetõttu tahaksin keskenduda sellel konkreetsel aspektil, mis puudutab äh, siseauditit, sisekontrolli, mis eksisteerib, me ei ole erinevates institutsioonides, see peab olema tugevam, ennetamine on parem kui ravimine, selles me oleme täiesti veendunud. meil peab olema tugev äh, sisekontroll, see on samuti äärmiselt oluline aspekt, mis puudutab iseseisvust ja iseseisvat haldamist, me peame olema rohkem faktides kinni, äh, kaas-, tegelema sellega, mis on rahvusvahelised raamatupidamisstandardid ja parimad praktikad siin valdkonnas. aga reeglid alati ei garanteeri korralikku sisekontrolli. aasta kaks tuhat üheksa puhul teame me seda, et saavutati teatud paranemine sisekontrollist ja sisekontrollisüsteemidest rääkimine, siis ükskõik, kuidas see paika panna, ei saa see kunagi olla täiuslik, sest et see on tehtud ju inimkätega, seetõttu on oluline alati eh, hiljem eelarve kontroll läbi viia ja heakskiidu andmise protsess läbida. alati peame panema endale paika sellised eesmärgid, mis on küll võimalik saavutada, aga ei tohi läbi lasta asju, mis teeks asjad ebaselgemaks. seetõttu on meil ettepanekud, mis eh, puudutavad fraktsioone, me ei taha kuidagi vähendada iseseisvust, vastupidi, parlament peab olema sõltumatu, meil on finantsvastutus ja need kaks asja on omavahel lahutamatult seotud. sotsialistide ja demokraatide fraktsioon siin kojas on alati neid põhimõtteid silmas pidanud oma tööd tehes. mis puudutab teisi fraktsioone, siis kui nemad tahavad parandada oma poolt tehtavat tööd, siis palun tehke seda. Nende kommentaaridega palun teil eh, meie raport heaks kiita ja anda heakskiit Euroopa Parlamendile, aitäh. järgmine on kolleeg Gerbrandi, tal on neli minutit. voorzitter ik ben een eh, groot liefhebber van de Britse rockband. Aitäh, härra president ma äh, mulle meeldib väga Briti rokibänd Genesis ja Genesisil on, oli äh, äh, laulmine pealkiri oli Dance in the volcano ja ma alati mõtlen sellele laulule nüüd, kui me elame vulkaanipilve all. mitte selleks, et äh, sõita Islandile, vaid ma mõtlesin äh, seostele praeguse äh, Äh, aruteluga ja kahe tuhande kaheksanda aasta eelarve täitmise aruande heakskiitmisega. seal äh, on paralleel äh, vulkaaniga, vulkaaniga, mis ei ole täis laavat ja tuhka, vaid mis on täis umbusaldust. Euroopa on suure surve all, surve all on euro ja meil on siin tõesti tegemist äh, vulkaaniga ja meil ei ole vaja seda, et see vulkaan ka purskama hakkaks, et äh, seetõttu, et äh, ollakse vastutustundetu ja et kodanikud ei usaldaks meid. kuidas me asjade, asju siiski parandada saaks, meil on vaja paremat läbipaistvust kõigi institutsioonide puhul. ma lood-, mul on hea meel, et nõukogu veel siin kohal on, e, seda sellepärast, et nõukogus äh, on aasta-aastalt kõige rohkem äh, e-, e-, reeglite, eeskirjade eiramist. Äh, ma tahaks nüüd esineda üleskutsega, et meil on vaja seda, et aruanded avaldaksid. ma ei tea, miks liikmesriigid ei ole nõus sellega. ma olen veendunud, et kui liikmesriigid samamoodi oma riigis rahadega ümber käiksid, siis ei oleks nende riikide kodanikud sellega nõus. meil on vaja suuremat läbipaistvust ka omaenda eelarve puhul. Bart Stas õigusega koostas kriitilise aruande. pärast seda, kui viimastel aastatel on olukord tunduvalt paranenud, on nüüd aeg äh, raamistikku avada selleks, et Euroopa kodanikud näeksid, et me käime, me oskame äh, maksurahadega vastutustundlikult ümber käia. Äh, parlamendi ja nõukogu vahelised suhted. nelikümmend aastat tagasi loosi džentelmenide kokkulepe, mis oli vaja, vajalik selleks, et saaks rahulikult tööd teha ja et äh, ei toimuks vastastikust võitlemist. see oli tol ajal väga vajalik, aga kui me oleme ausad, siis me peame ütlema, et praegu see enam ei toimi, sellepärast et äh, tihti on, me peame praegu nõukoguga võitlema. oluline on, et nõukogu ja parlament äh, on vahepeal muutunud täiskasvanud institutsioonideks ja neil peab olema võimalus üksteist vastastikku kontrollida ilma džentelmenide kokkuleppeta. nõukogu on praegu siin kohal ja sellepärast ma tahaksin nõukogult küsida, kas nõukogu saaks reageerida sellele küsimusele, kas nõukogul oleks võimalik ilma džentelmenide kokkuleppeta öö, äh, öö, äh, ka vastastikust kontrolli parlamendiga teostada, siis võiksid nõukogu ja parlament harmooniliselt koos eksisteerida, ilma et kodanike umbusaldus ei hakkaks purskama nagu vulkaan. aitäh kolleeg Gerbrandile, järgmisena saab sõna kolleeg Stas kaheks pooleks minutiks. Eh, tänan, president, volinik kolleegid, nõukogu esindaja, ma räägin fraktsiooni nimel ja ma ei ole raportöör eelarve heakskiidu äh, raportist. ma tahaksin paar sõna öelda komisjoni eelarve heakskiitmise kohta ja see on suunatud nii volinikule kui ka nõukogule. kaheksakümmend protsenti meie vahenditest kulutatakse liikmesriikides ja Europarlament on aastaid palunud, et äh, esiteks ka riiklikud avaldused ja seda on korduvalt esitatud ka minu raporti mitmetes lõigetes. meil on küll uus leping ja artiklis kolm seitse on uus sõnastus selle kohta, mis võimaldab komisjonil teha vastav ettepanek, mis kohustaks liikmesriike avaldama riiklikke kinnitavaid avaldusi ja ma tahaksin, et te võtaksid selle teadmiseks ja teavitaksite mind, kas te olete valmis seda tegema. terve rida liikmesriike juba täidab seda, kuid äh, kasutavad mitmeid erinevaid viise, seda on vaja ühtlustada ning muuta kohustuslikuks. nõukogu väidab, et sellega tekib raskusi, meil on liikmesriike, mis on föderaalse ülesehitusega nagu Belgia, äh, seal on Brüssel ja Laamimaa ja kuidas äh, Ähm, Belgia ühe osa ähm, minister saab riikliku äh, kinnitava avalduse teha. selleks ta võib võtta ühendust piirkondlike ministritega ja paluda saata piirkondlikud avaldused ja tema siis omakorda esitab need parlamendile. Äh, väites, et Brüsselis asjad kulgevad hästi, äh, Flaamimaal mitte niivõrd hästi ja vastupidi härra Liberatski resolutsioonis. ta räägib kontrollikoja eriaruandest äh, Türgi äh, liitumiseelse raporti kohta. mõningates lõigetes ta tõepoolest viitab äh, liitumisläbirääkimistele, ma ei usu, et see on õige koht selleks viiteks, ja sel põhjusel ma olen esitanud mitmeid muudatusettepanekuid, et osa lõikeid kustutatakse ja ma tahan teie tähelepanu sellele juhtida. ma loodan, et nõukogu eesistuja kuulab mind ja kui ta veel kord sõna võtab, siis palun teda vastata äh, kogu küsimusele ja raportööri küsimusele, et me saaksime vastuse enne kahe tuhande kümnenda aasta juuni resolutsiooni lõigete kakskümmend kuus ja kakskümmend seitse kohta. kas ta täna saab sellele vastata? kas ta äh, tagab vajaliku vastuse selleks tähtajaks, seda on oluline teada selleks, et nõukogu ja parlamendi vahelised suhted kulgeksid hästi. tänan, härra Staaž, järgmisena proua äh, äh, härra Ashford. president, ma räägin äh, Briti konservatiivse partei nimel, kes käesoleval aastal jällegi e- hääletab eelarve heakskiitmise vastu seda seisukohta me oleme pidevalt hoidnud ja teeme seda ka edaspidi, äh, kuni me näeme, et rakendatakse äh, jõulisemaid meetmeid selleks, et saavutada kontrollikoja positiivse kinnitava avalduse. kuid ma tahaksin avalikult tunnustada edu, mida on saavutatud äh, finantshalduse standardide tõstmisel äh, komisjoni eelneva koosseisu poolt ja Kontrollikoda tõstab esile just põllumajandusvaldkonda, teadus ja uuringu, transport ja haridusvaldkonda. ja ma avaldan tunnustust komisjonile nende täienduste ja paranduste ja see on julgustav. kuid siiski on veel vaja väga palju ära teha kontrollikoda on jällegi negatiivselt kommenteerinud äh, puudusi kontrolli valdkonnas, äh, väga paljusid eeskirjade eiramisi ja väga aeglast äh, vahendite tagasinõudmist Euroopa Liidu poolt. on selge, et kuigi vastutus lasub Euroopa Komisjonil, liikmesriigid, nõukogu, eriti nõukogu, äh, peavad palju rohkem panustama Euroopa vahendite kasutamisse ja näitama äh, jõulisemaid meetmeid positiivse kinnitava avalduse saavutamiseks. me, härra president, tegutseme nüüd Lissaboni lepingu alusel ja meie parlamendiliikmed äh, omame vastutust maksumaksjate eest ja et me suudame tagada, et eelarve äh, täidetakse vastavalt laekunud rahadele ja võetakse arvesse ka Euroopa Liidus kehtivaid aruandlusmenetlust kuni Kontrollikoda ei ole suutnud anda positiivset kinnitavat avaldust, mina ja minu erakond jätkuvalt hääletab eelarve heakskiitmise vastu. tänan. aitäh. järgmisena saab viieks minutiks sõna härra kolleeg Sõndergaard. härra president, see arutelu puudutab seda küsimust, et Euroopa Parlamendi liikmed ühiselt ja igaüks omaette võtavad vastutuse Euroopa Liidu rahakasutuse eest kahe tuhande kaheksandal aastal. ja kui arutelu on läbi ja kui hääletus on toimunud, siis tu-, peame me seda ka kodanike ees ähm, suutma kaitsta. meie fraktsioon on krit-, kriitiline selles suhtes, kuidas kahe tuhande kaheksandal aastal Euroopa Liidus rahadega ümber on käidud. loomulikult äh, läksid paljud asjad äh, hästi ja võrreldes kahe tuhande üheksa, ja kahe tuhande seitsmenda aastaga võrreldes oli ka äh, paranemist näha, aga äh, mõningates valdkondades, näiteks komisjoni puhul ja kultuurivaldkonna puhul on endiseeme äh,. kontrollikoda ütles näiteks kultuurivahendite kohta, et vähemalt üksteist protsenti vahenditest on välja antud reeglite vastaselt. seal on olnud äh, vigu, puudusi, aga ka pettusi. ja konkreetselt tähendab see seda, et miljardid eurod üksnes selles valdkonnas, tegelikult neid ei oleks tulnud välja maksta, kas see on aktsepteeritav? komisjon ütleb, et mm, vastutavad liikmesriigid, liikmesriigid peavad kontrollima, liikmesriigid ütlevad jälle, et komisjon on süüdi, sellepärast et reeglid on liiga keerulised. ja niimoodi lükataksegi sül-, süüd teistele ja ainus küsimus, mille me peame esitama, on see, et äh, kas me mõne äh, ühingu või ametiühingu või partei äh, aruandeid aktsepteeriksime kus, kus üksteist protsenti vahenditest on kulust-, kulutatud reegleid eirates ma arvan, et õigus on neil, kes ütlevad, et meil on vaja põhimõttelisi struktuurilisi muudatusi, et selliste probleemidega võidelda. ja sellepärast tuleb kasutada eelarve täitmise äh, menet-, eelarve täitmise aruande kinnitamise menetlust, et äh, seda võitlust äh, pidada ja see surve peab mõjuma ka nõukogule. eelmise aasta aprillis parlament lükkas tagasi nõukogu kahe tuhande seitsmenda aasta eelarve täitmise aruande kinnitamise öeldi, et äh, me ei saa võtta vastutust selle eelarve täitmise aruande kinnitamise eest, enne kui parlament ei kohtu parlament, enne kui nõukogu ei kohtu parlamendi vastavate äh, komisjonidega selleks, et näidata oma head tahet, äh, novembris me siiski otsustasime kinnitada nõukogu kahe tuhande seitsmenda aasta eelarve täitmise aruande, aga me tegime seda eeldusel, et sellel aastal äh, on asjad paremini, aga täna me peame tõdema, et äh, selliseid muutusi ei ole toimunud. üks konkreetne näide selle kohta. aasta-aastalt nõukogu äh, miljoneid eurosid äh, kannab üle kirjalike tõlgete realt reiside reale ja me peame küsima nõukogult, et miks selliseid üm-, vahendite ümberpaigutamisi tehakse, mis äh, saab nendest äh, ähm, reisimiseks ette nähtud vahenditest, kes neid kasutab? täna nõukogu avalikult äh, keeldus sellele küsimusele vastamisest ja sellest, sellega me ei saa rahul olla. seepärast oleme meie arvamusel, et nõukogu eelarve täitmise aruande kinnitamine eeldab seda, et on institutsioonide vaheline kokkulepe, kus oleks täpselt ette nähtud, äh, millised on meie suhted nõukoguga. meie äh, kriitika nõukogu suhtes on äh, täiesti ilmne, me jagame seda teiste fraktsioonide, teiste kolleegidega, aga kuna see kriitika on nii selge, siis me peame ka iseenda suhtes kriitilised olema. kui tegemist on parlamendi enda rahaliste vahendite kasutamisega. seetõttu on meil äh, kahju, et äh, parlamendi eelarve kontrolli äh, komisjoni raport on vähem kriitiline, kui raportöör seda oleks soovinud. me arvame seetõttu, et kriitilised lõigud tuleb jälle sisse hääletada ning ma loodan, et mais hääletusel toetatakse seda, et tuleks välja ka meie enesekriitika. lisaks sellele, et me kritiseerime nõukogu ja komisjoni. lõpetuseks sooviksin ma tänada kõiki kolleege, kes eelarve kontrolli komisjonis sellel aastal jälle võitlesid selle eest, et meil oleks rohkem läbipaistvust ja et rahadega, maksumaksjate rahadega käidaks ümber vastutustundlikult. aitäh, järgmisena no, saab sõna kolleeg Andreasen kolmeks ja pooleks minutiks. tänan, president, kolleegid heakskiidu andmine on üks kõige olulisemaid äh, äh, asju, mille eest me vastutame. meie peame andma heakskiidu sellele, kuidas Euroopa maksumaksjate raha on kulutatud ja me peame oma otsuse langetama kontrollikoja aruande põhjal ja äh, see aruanne annab heakskiidu ainult kümne protsendile eelarvevahenditest, ülejäänud osa on mitmete vigadega kas ükski ettevõtte nõukogu kinnitaks sellise olukorra, arvestades vigu, olukord on viima olnud samasugune viimased viisteist aastat ja see parlament on alati andnud oma heakskiidu lootuses Euroopa Liidu vahendeid hakatakse paremini kasutama. mul on kahju, aga ta-, maksumaksjad soovivad teada, kas nende raha on makstud õigele isikule õigel eesmärgil ja õiges summas ja me peaksime oma heakskiidu otsuse langetama seda silmas pidades. aastate jooksul ainuke edasiminek, mis on saavutatud komisjoni, nõukogu ja parlamendi poolt, on olnud see, et vastutus on äh, üle kantud liikmesriikidele. on õige, et programme rakendatakse liikmesriikides kuid institutsioonid, millele ma Euroopa maksumaksjad on oma raha usaldanud, on äh, komisjon ja see on institutsioon, kes jagab raha ja seetõttu see institutsioon peaks täitma ka vajalikke kontrollimeetmeid enne raha laialijagamist. olukord on veelgi halvem seetõttu, et parlament ja komisjon räägib nüüd vead sallitavast määrast miks üldse sallida mingeid vigu, see on uus mõiste eh, eeskirjade eiramisele, eh, kuna aga ehm, Euroopa Liidu kogu keerukus struktuur on keskmise suuruse panga suurenenud möödunud aasta novembri parlament ütles, et nad ei ole rahul finantshaldusega ja kuigi äh, kontrollikoja liikmed ei kritiseerinud finantshaldust, ei ole olukord muutunud ja novembriks polnud ka muutunud ja seetõttu otsustati anda heakskiidu nõukogu eelarvele. nüüd kõik äh, suurtükid on suunatud nõukogu peale ning räägitakse edasilükkamist. kas me täidame vastutustundlikult oma kohustusi või mängime poliitilist mängu? kas heakskiidu andmine on institutsioonide vaheline mäng? kas maksumaksjad suudavad taluda selle mängu jätkumist, sest kaalul on nende raha? kolleegid, ma pöördun kõikide teie poole, et te täidaksite vastava hoolsusega oma kohustusi ning arvestades nõukogud, komisjoni, Euroopa Parlamendi, Euroopa Arengufondi ja Kontrollikoda, eh, kes ei avalda oma majanduslike huvide deklaratsioone. kuni kõik need institutsioonid pole suutnud tõustanud oma finantsvahendite eh, hoolikat haldust, me ei saa anda heakskiitu. aitäh kolleeg Andreasenile ja äh, kolleeg Tšernetskil on protseduuriline küsimus bardzo dziękuję panie przewodniczący! ma näen et on tekkinud küsimus seoses lopez garrido nimega ekraani jumal tänatud et ta võtab sõna nõukogu nimel kuid ta äh, viitab sellele millest mina juba rääkisin nõukogu eelarve kohta ja selle eelarve puuduliku täitmise kohta, aga ta ei kuulnud seda, mis ma ütlesin, sest ta äsja saabus, ta hilines. kas te palun räägiksite ähm, kodukorrast? chciałem powiedzieć bardzo krótko panie przewodniczący że väga lühidalt president ma tahaksin anda võimalus ministrile, et ta saaks ennast kurssi viia sellega, mida ma ütlesin varem. Sie haben ja mir recht schon gesagt, dass der Herr Kollege, der Herr Te ütlesite õigusega, et härra Lopez Garrido on kõnelejate nimekirjas, eks me näe, mis ta räägib, tal on sama kõne, sõnavabadus kui teil. järgmisena kolleeg, sõna kolleeg Ehrenhauserile aitäh, ma arvan, et ühes punktis on kõik eelarve kontrolli komisjoni liikmed ühel meelel, nimelt et me vajame lahendusi Euroopa Liidu ametite süsteemi jaoks, seetõttu tahaksin ma täna teile tutvustada ühte-teist mm, lahendusettepanekut, millega me võiksime iga aasta pool miljardit eurot säästa, ilma et halduse kvaliteet selle all kannataks. minu üksteist lahendus, äh, lahendust on järgmised, esiteks vaja on äh, esmaõiguslikku, õiguslikku alust, Lissaboni leping seda ei loonud. teiseks, äh, ametite loomise äh, peatamine enne, kui on selgeks tehtud, kas nendest, need annavad lisamäärdust. neljandaks, seitsme ameti ähm, sulgemine ja eel, halduskulude ühendamine. viiendaks peab äh, iga amet olema üksnes ühe voliniku haldusalas ja voliniku aparaat peaks peaks valitsema hori, horisontaalsete meetmete eest. kaks eh, ametites peaks olema um-, um-, mitte rohkem kui kakskümmend töötajat, vaja oleks kriteeriumite kataloogi, nagu me proua Haugi ähm, sõnavõtust kuulsime, oleks seda hädasti vaja. Mm. seitsmendaks, Euroopa agent-, ametit, äh, töötajad ei peaks olema Euroopa Liidu töötajate statuudiga. Äh, teiseks, järgmiseks tuleks äh, kõigepealt kuulata ära Euroopa Parlament ja Euroopa Parlamendi ki-, kinnitus, kui tegemist on juhatajate ametisse nimetamisega. komisjoni ja agentuuride vaheline suhe tuleks väga korralikult paika panna kümnendaks peaksid äh, kõik ametid äh, rahalised äh, andmed andmebaasi sisestama, nii meil oleks väga lihtne teha statistilisi analüüse. praegu see on väga raske, sest andmed tulevad paberil. üheteistkümnendaks lähimuspõhimõte seda ei ole komisjon seni arvestanud. lahendused on olemas, härra Kaier, proua Kressle, vaja oleks neid äh, ka tegelikkuses lubada eelarve kontrolli komisjonis arutada. aitäh kolleeg Ehrenhauserile, järgmisena saab nõukogu nimel sõna härra Lopez Garrido. Gracias, señor presidente suur tänu, president. mul on väga hea meel olla siin debat-, äh, osaleda selles debatis, kuigi mind ametlikult ei kutsutud Euroopa Parlamendi poolt osalema selles äh, debatis, hoolimata sellest, kui see on teada, et Euroopa Parlamendis äh, palusid osad lugupeetud liikmed minu kohalolekut, siis tulin kohe, mul on väga heaks äh,, väga hea meel osaleda selles debatis. usun. et äh, nõukogu eelarve täid- äh,, eh, täitmine, mis puudutab kahe tuhande kaheksanda aasta eelarvet, oli minu meelest see realiseeriti korrektselt ja see on selge ka aastaaruanne Ähm, kontrollikoja aastaaruandest. härra Sondergaardil ja teistel olid mõned küsimused, siin räägiti läbipaistvusest, läbipaistvuse puudumisest või selle ebapiisavusest. ja ma tahaksin äh, siin ennast väga selgelt väljendada. nõukogu arvates on see täiesti paistev selles, kuidas ta oma eelarvet täidab. ja seetõttu on ta ka korrektselt rakendanud neid nõudmisi ja vajadusi, mida finantsregulatsioon ette näeb. lisaks sellele, nagu te teate, avaldab nõukogu oma veebilehel raporti mis puudutab eelmise aasta finantshaldust. ja ma tahaksin, et pööraksite tähelepanu sellele tõsiasjale, et täna on nõukogu ainus institutsioon, kes on avaldanud raporti, esialgse raporti kahe tuhande üheksanda aasta eelarve täitmise kohta. see on avaldatud. ja samamoodi paar päeva tagasi, viieteistkümnendal märtsil, äh, avaldas Koreperi esimees ja nõukogu peasekretär Nad istusid koos eelarve kontrolli komisjoniga, pidasid nendega nõupidamist ning sellel koosolekul mu, äh, avaldati kogu olemasolev informatsioon, seda vastavalt ähm, eelarve ähm,, e-, e-, parlamendi eelarve kontrolli komisjoni nõudmistele. Ähm, seda enamgi kahe tuhande kaheksanda aasta eelarve täitmise kohta. härra Gerbrandi küsis milline on vajadus arendada edasi vastastikust eelarve kontrolli selleks, et minna edasi härrasmeeste kokkuleppest. et oleks vastastikune kontroll olema ähm,. parlament kui, kui parlament soovib härrasmeeste kokkulepet muuta või ümber vaadata, siis nõukogu on valmis seda arutama, ähm, edasi liikuma, uus kokkulepe, kui tundub, et see on vajalik. nagu öeldud, praegune kokkulepe põhineb vastastikusel, vastastikusel äh, suhtel kahe institutsiooni vahel, parlament saab arutada seda olukorda ja vajadusel võtta vastu uue kokkuleppe mis võib-olla siis parandab praegust olukorda. seda tahaks nõukogu teile meelde tuletada. seda debatti arvesse võttes, mis täna hommikul siin toimus ma olin väga tänulik selle suulise kutse eest, mis mulle edastati, et ma sain, äh, et ma sain siia tulla, aga nagu öeldud, ametlikku kutset siia sessioonile tulla mul ei ole. tänan, härra president aitäh, härra minister! ma tänan teid väga selle eest, et te nii sõbralikud olite meie soovi täitmise suhtes ja ma pean ütlema, et komisjonile samuti ei edastata kunagi ametlikke kutseid siia tulla, ma juba kuulan parlamenti üsna tükk aega ja ma olen märk-, märganud küll, et sellistel juhtudel, nagu see praegu teie puhul on, et kui Ehm, nõukogu küll ei pea kohal olema, aga siiski on sellest väga kasu, kui et selleks, et e-, eelist- e, eesistumine kujuneks edukaks, kui kolleeg, kui nõukogu kolleegid siin osalevad. järgmisena saab sõna kolleeg Odi kolmeks minutiks. aitäh, härra president. härra volinik, äh, härra Šmeta, härra minister, suur tänu veel kord teie kohaloleku eest. minu esimesed sõnad äh, on tänamaks kolleeg Boguslav Liberatskit, sellepärast et ma võtan sõna Euroopa Rahvapartei nimel ja ma tänan ka teiste fraktsioonide raportööre ja Kontrollikoda ja eelkõige eh, tema presidenti härra Kaldeirat, kes eh, on teinud ära väga suure töö selleks, et selgitada meile neid menetlusi, mis on äärmiselt keerulised. meie fraktsioon eh, hääletab äh, komisjoni eelarve täitmise aruande heakskiitmise poolt, härra Šmeta, ja ma äh, tahan mm, öelda, et asi on väga palju paranenud ka eelmise voliniku Siim Kallase ajal, kes tegi meiega head koostööd. Äh, äh, eelarve ja eelarve täitmise aruanne, kui see on positiivne, siis konservatiivid võib-olla siiski hääletavad selle poolt, äh, aga mis, mina ei oleks selle vastu, äh, et äh, meil oleks viiskümmend miljonit negatiivseid vahendeid ja miks me siis ei tegele umbes neljakümne miljoniga, mis on äh, seotud pensionitega. mõned ütlevad, et äh, kontrollikoja arvamus on negatiivne, aga mina ei saa sellest küll kuidagi aru, mina lugesin seda uuesti ja uuesti ja ähm, äh, lepingu artikleid kohandades mina ei, ei tea, kas meil on nende kontroll, nende tehingute osas Mm, positiivne või negatiivne arvamus. Äh, resolutsioonis on tehtud ettepanek, et kontrollikoda vastaks äh, sellele no, aluslepingus ette nähtud ülesandele. me peame läbi vaatama kõik äh, eelarve esimese aruande kinnitamise etapid. me nõuame neid liikmesriikidelt neid kinnitavaid avaldusi, mida me kunagi ei saa. mina teen ettepaneku, et need riiklikud kinnistavad, kinnitavad avaldused oleksid üks osa eelarve täitmise äh, kinnitamisest. ma äh, arvan, et tuleks tähtaegu lühendada nende esitamiseks ning ma arvan, et meil on vaja ka mina ei ole nõus sellega, et me lükkaks edasi äh, nõukogu eelarve täitmise kinnitamise, sest kontrollikojal oli ainult üks märkus nõukogu kohta ning lõpetuseks ma arvan, et meil on vaja äh, institutsioonide vahelist konverentsi nõukogu ja komisjoni äh, ja liikmesriikide parlamentidega, liikmesriikide kontrolliasutustega selleks, et me saaksime läbi vaadata selle, kuidas käib eelarve täitmise kinnitamine, selleks, et asjad oleksid palju selgemad, kui nad praegu on, aitäh! aitäh, härra Odi, järgmisena saab sõna proua Vailar kaheks minutiks. härra president, armsad kolleegid, lugupeetud komisjoni ja eelkõige nõukogu liikmed, igal aastal arutelu ajal me kuuleme seda, et Euroopa rahade kasutamine on parem iga institutsiooni puhul on eh, läbi, eh, väljaminekute kontroll parem ja parlamendi jaoks ja kodanike jaoks on läbipaistvus eh, suurem. esimene märkus on, esimene märk, et ka nõukogus asi, mida, asjad muutuvad, on see, et nõukogu esindaja on siin kohal. väga tore, te olete aru saanud, aga sellest ei piisa, eriti see erimeelsus, et teie arvate, et tegemist on täieliku läbipaistvusega ja meie arvame, et teie ei ole veel vastanud meie küsimustele, mis esitati arutelul äh, novembrikuus. see ei ole äh, meil peaks olema korral-, parem koostöösuhe. Te rääkisite äh, seitsmekümnendate aasta mm, kokkuleppest, mida te tahate korrigeerida ja uuesti läbi vaadata, väga tore, aga see ootus meie poolt ei ole midagi uut, me oleme sellest juba paar korda rääkinud ja nüüd te teete näo, nagu oleks tegemist millegi uuega. Äh, sotsiaaldemokraatide fraktsioon toetab härra Tšernäki, Tšernetski äh, raportit, me jätkame äh, äh, nende küsimustega tegelemist ning mind üllatab seetõttu äh, proua Andreaseni avaldus. see, et liikmesriigid kaheksakümne protsendi kulutuste eest vastutavad, ei tähenda seda, et nõukogu oleks vastutusest vabastatud. Äh, nõukogu teeb ju liikmesriikidega koostööd. ma olen äh, nõus, et meie kriitika on samas äh, tagajärjetu. härra Udi rääkis sellest, me peame oma ins-, instrumente edasi arendama, igal aastal me näitame nõukogule kollast kaarti ja midagi ei juhtu. me peame oma vahendeid, äh, oma kriitikat ja seda, et äh, millised on selle tagajärjed, kui nõukogu meiega koostööd edasi arendama. ja see võib tähendada ka seda, et meil on vaja uusi põhiseaduslikke muudatusi. aitäh kolleeg Vailerile, lugupeetud daamid ja härrad. ma vaatasin äh, kodukorrast järele, ette ei ole nähtud see, et me ähm, siin täiskogu istungil äh, laule laulaks, aga mul on siiski lubatud kolleegidele õnne soovida ja ma soovin õnne härra Hatzmarkakisele, kes nüüd sõna saab, sest tal on sünnipäev. aitäh, härra president äh,, see on väga kena teist. härra äh, volinik härra nõukogu esindaja, Euroopa Parlamendil on äh, kohustus äh, eelarve täitmise aruanne kinnitada. see on meie kohustus ja see küsimus, kuidas Euroopas käiakse ringi maksumaksjate raskelt teenitud rahaga, see on väga oluline selleks, et inimesed Euroopat aktsepteeriksid. ma kõigepealt tahaksin äh, kolleege tänada tehtud töö eest, aga ma näen nii valgus kui, kui varju külgi. valgust näen ma seal, kus igal pool, kus Euroopa Liit ise vahendeid kontrollib, on on äh, toimitud reeglitele vastavalt. kas äh, tegutsemine on olnud tõhus, see on hoopis teine äh, küsimus. Euroopa para-, Parlament peaks hoopis rohkem tegelema poliitika, poliitika rakendamise tõhususega, eriti mõeldes Euroopa Liidu kahe, aasta kaks tuhat kakskümmend tegevuskavale. meil on väga, liiga palju aga e eeskirjade eiramisi ja seetõttu on vaja ka seda, et valesti kulutatud vahendeid oleks võimalik ka tagasi nõuda. parlament on seda näinud ja seetõttu on, võeti vastu ALDE muudatusettepanek, et me tahame sel juhul sadat protsenti raha tagasimaksmist. Ehm, ei, ja kui, kuna Lissaboni leping eh, hiljem jõustus, siis ei ole praegune ülesanne eelarve täitmise kinnitamise osas kerge ja me peame vaatama, kas eh, siin võib tekkida eh, vastutuse osas ebaselgust, mm, mis puudutab erinevaid volinikke, seda me peame veel analüüsima, aga ma tooksin välja kaks valdkonda, esimene, mit-, vabaühendused ja teiseks äh, härrasmeeste kokkulepe. kahe tuhande kaheksanda ja kahe tuhande üheksanda aasta äh, vahel äh, Euroopa Liit andis rohkem kui kolmsada miljonit eurot äh, vabaühendustele. Nende hulgas näiteks väga austusväärsed ühendused nagu Saksa Äh, üks Saksa nälja vastu võitmise organisatsioon, aga on ka väga ähm, kahtlasi org-, organisatsioone. see ei ole aktsepteeritav, meil on vaja selliste vabaühenduste registrit sellepärast et neile makstakse väga palju mm, maksumaksjate raha. mis puudutab härrasmeeste kokkulepet, siis ma tänaksin härra Lopez Garridot, ma tänan teid, et te siia tulite ja ma tooks välja selle, et nelikümmend, see, et me nüüd nelikümmend aastat hiljem äh, jälle räägime sellest härrasmeeste kokku, kokkuleppest, et me selle läbi vaatame, see on väga vajalik, me peame hoolitsema selle eest, et äh, nii meil kui nõukogus valitseks äh, läbipaistvus, aitäh! aitäh kolleeg Hatsimarkakisele, järgmisena saab sõna härra kolleeg Fox kaheks minutiks. aitäh, härra president. taaskord on see parlament silmitsi ähm, äh, alamõõduliste aruannet äh,, eelarvete täitmistega ja palutakse need head äh,, heaks kiita. kontrollkoda keeldus positiivset hinnangut andmast, nõukogu äh, raportid on endiselt Ähm, ebaväärikad ja nõukogu ütleb, et kontrollikoda ütleb, et ne, siin on hulgaliselt puudusi, sellest hoolimata palutakse meil need ikkagi kinni äh,, kinnitada. Äh, palutakse kinnitada äh, Euroopa politsei äh, kolledži eelarve täitmist, kuna Olafil äh, on vaja rohkem aega selleks, et äh, rahade kasutamist äh, kontrollida äh, siin on väga palju äh, rikkumisi, muuhulgas see, et personal on seal ostnud äh, riigi raha äh, eramööbli ostmiseks. me keeldume neid eelarveid kinnitamast, kuni Kontrollikoda annab positiivse hinnangu neile. poliitikute usaldamine on ajalooliselt kõige madalamal tasandil ja me vähendame veel oma positsiooni, kui me taolist raiskamist kinnitame. iga kord, kui me kinnitame halvad äh, aruanded, julgustame äh, rohke, suuremaid pettusi ja suuremat raiskamist. me saadame signaali komisjonile, nõukogule ja valijaskonnale, et me ei võta seda teemat tõsiselt. minu partei vaatab eriti hoolikalt seda, kuidas äh, laboristlikke ja lime, liberaaldemokraadid otsustavad hääletada selle üle. Nad ei saa kodus väita, et nad tahavad poliitikat muuta, et äh, teha poliitikat puhtamaks, reformida seda, sellest hoolimata aga aasta-aastalt hääletavad nende äh, nende puudustega täidetud eelarvete poolt. igaüks, kes tahab äh, maksumaksja kes tõsiselt tahab maksumaksjaid kaitsta, peab nende eelarvete täitmise vastu äh,, kinnitamise vastu hääletama. aitäh, härra Fox, üheks minutiks härra Belder. aitäh, härra president. arvestades seda, kui suur on vigade protsent, olen ma üsna kriitiline heakskiidu andmise suhtes. me ei tee piisavalt äh, reeglite lihtsustamiseks, eriti kui asi puudutab struktuurifonde neli sõltumatut äh, hindamiskoda tegid ettepaneku ja Euroopa Komisjon ei ole sellele veel piisavalt reageerinud. sõltumatu välishinnang ähm, Euroopa Komisjonile on täiesti hädavajalik. kui seda täiendavad härra Stoibe kõrgetasemeline töörühm, siis see rühm vajab äh, raha administratiivsi äh, toe jaoks, et ta saaks oma tööd teha. me vajame suuremat mandaati, me ei, me peame vähendama ka nii administratiivset koormust kui reeglite täitmise kulu. mandaat ei peaks piirduma praeguse seadusandlusega, tuleb vaadata ka uut seadusandlik, seadusandlust kriitilise pilguga, siis saame struktuuriliselt öö, ähm, reegleid vähendada, mis tänasel päeval on takistuseks nii ettevõtetele kui administratiivasutustele. aitäh, härra Berger! Äh, Pelder, now äh, nüüd järgmiseks proua Holmaier. härra president, armsad kolleegid, äh, esmalt ma käsitleks probleeme arenguabi mm, puhul, mida Kontrollikoda on samuti kriteerinud, kritiseerinud ja minu kolleeg, koostöökolleeg Ayala Senderiga oli väga meeldiv. esiteks kordub see probleem ikka ja jälle eelarveline abi, eelarvelist abi kahtlustatakse sellest, et et need korruptiivsed süsteemid, kus me üritame, riikides, kus me üritame elanikkonda aidata, et need ei jõua tegelikult elanikkonnale. nii et seetõttu olen ma nende suhtes äärmiselt kriitiline, neid tuleks vähendada või lõpetada üldse nende maksmine riikides, milles meil on probleeme nende riikide äh, Äh, nende rahade kulutamisega. ja teiseks on meil endiselt probleem, et äh, maksete puhul on vigu, et on arenguabiprojektide puhul äh, ei ole piisavalt koordineerimist erinevate institutsioonide ja tasandite vahel ja et ei ole ka paika pandud raskuspunkte, vaja oleks keskenduda teatavatele teemadele selleks, et oleks tagatud äh, projektide jätkusuutlikkus ja tõhusus nendes riikides, kus inimesed on tõesti suures hädas. Äh, lisaks sellele pean ma vajalikuks seda, et arenguabi ja areng oleks ja arengufond oleks eelarve osa ning lõpetuseks tahaks ma li rääkida liitumiseelsest abist Türgile. mind üllatas see, et see täiesti normaalne kriitika, mis teiste liikme, teiste riikide puhul oleks viinud sellele, et maksed oleks peatatud, et äh, see tekitab kohe probleeme komisjonis ja, ja mujal. mina, minu meelest oleks normaalne see, et kõigepealt panna paika strateegia eesmärgid äh,, tähtajad äh,, mõõtmiskriteeriumid ja siis järelevalve. kui see kõik aga puudub ja siis viiakse läbi projekte, mis lõpuks, lõpuks kuulutatakse edukaks, siis, siis äh, Ähm, minu jaoks pole see küll normaalne, nii et seetõttu pidasin ma vajalikuks seda, et vähemalt osa vahendeid äh, makstaks välja, kuni oleks taga, kuni on tagatud nende äh, nõuetekohane väljamaksmine. minu meelest on vaja nende probleemidega tegeleda teised, teisi riike nagu Bulgaaria, Rumeenia, Kreeka, äh, koheldakse ju väga rangelt ja minu meelest on vajalik see, et kõiki koheldaks võrdselt ja et ei, ei oleks äh, siin erinevaid äh, kriteeriume ning ma arvan ka, et äh, hoonete poliitika puhul on vaja seda, et äh, suurprojektide puhul oleks ette nähtud oma eelarverida, me ei peaks mm, tasuma siin li-, vaherahastajate kulusid, kui meil on vaja hooneid, siis tuleb neid ka kor-, korralikult rahastada ning lõpetuseks on vaja programme lihtsustada, kuna vastavates riikides tekitab, tekitavad need väga palju probleeme ja lõpp, see ei tohiks jääda pelgalt sõnadeks, vaid lõpuks tuleks see ka ära teha, aitäh. aitäh kolleeg Hoolmeierile, järgmiseks saab sõna kolleeg Kaier kaheks minutiks. aitäh, härra president, lugupeetud volinik, lugupeetud äh, riigisekretär, mul on väga hea meel, et te siin olete ja et te väljendate nõukogu austust selle olulise arutelu vastu. me kõik teame seda trikki, kui te tahate kedagi äh, segadusse äh, viia, siis te esitate sellise küsimuse, et kas te ikka veel peksate oma lapsi. põhimõtteliselt on äh, selle, see tähendab see ju seda, et minevikus äh, inimene peksis oma lapsi ja parlamendi heakskiit ja ma tänan kolleege äh, Äh, tehtud töö eest. Äh, kolleeg Stas on kirjutanud väga kriitilise raporti ja äh, ise, enesekriitika on hea, armas Sören, aga see enesekriitika peaks olema ka õige. meil oli väga palju arutelusid fraktsioonis, kuidas me saame mõningate sõnastuste vastu olla ja mõningad äh, saadikud sattusid ka oma liikmesriikides surve alla. tehtud on ettepanekuid, mis on juba ellu viidud, me võime neid küll uuesti kinnitada, aga miks me peaks seda tegema, on ettepanekuid, mis ei ole, millest ei ole abi, näiteks et eelarve kontrolli äh, komisjon oleks äh, mingi teine kontrollitasand või vahendaks täiskogu istungite juhatust ja siis äh, on ka osasid, mis äh, on üksnes osaliselt ähm, tõesed. näiteks muudatusettepanek kakskümmend kuus, kus on ette nähtud sisekontroll fraktsioonide puhul. mitte miski ei peaks olema iseenesestmõistetav, aga SD fraktsiooni puhul on see juba ammu nii. kui minu fraktsioon sellega nõustuks, siis me teeks äh, näo, nagu peaksime me parandama midagi, mis on juba ära tehtud. et äh, kui me selle me saame selle poolt hääletada üksnes siis, kui mm, see, seda osa, seda lõiget muudetakse inglise keeles nii. aitäh. aitäh kolleeg Kairile ja järgmiseks saab sõna kaheks minutiks kolleeg Schmidt. Eh, täna president. kuigi on jäänud veel väga palju probleeme Äh, Euroopa Liidu eelarve kontroll aga paraneb. see on tulemus, see on hea, kuid loomulikult alati saab ära teha rohkem, me ei peaks raiskama ühtegi senti ja sellest me peaksime lähtuma. arengufondist rääkides, Euroopa Liit on maailmas suurim abiandja see on suurepärane, see on suurepärane, kui me suudame maailmas asju muuta ja näidata üles solidaarsust maailma vaesematega. ja ma loodan, et Euroopa kodanikud soovivad seda jätkata, kuid raha tuleb kasutada parimal viisil, seda ei tohiks edastada korrumpeerunud juhtidele ja me ei tohiks raisata raha projektidele ja meetmetele, mis ei ole suunatud tulevikku ja mis on ebakvaliteetsed. parlamendis meil asub väga suur vastutus ja mitmed komisjonid on esitanud omapoolsed muudatusettepanekud ja raportöörid on nendesse soosivalt suhtunud. Euroopa Liit peaks nüüd äh, pöörduma nende riikide poole, keda ta abistab, et need täidaksid äh, põhiinimõigusi, näiteks ajakirjandusvabadust, sõnavabadust. täna kahjuks olukord niisugune ei ole ja ma tooksin siin väga selge näite äh, meie abi Eritreale. Eritreas aga need, kes kritiseerivad valitsust, heidetakse vangi ilma korraliku äh, kohtumõistmiseta ja süüdistuseta. aastaid on need hoitud kohutavates tingimustes vangistuses ja mida nad tegelikult tegid, nad kritiseerisid presidenti ja riigivalitsust. ja ma arvan, et me peaksime oma kriitikat selgemalt väljendama. kui inimesed, äh, kui riigid ei täida põhilisi inimõigusi, siis me peaksime olema suutelised tühistama abi andmise nendele riikidele ja nüüd ma pöördun nõukogu ja eesistuja poole seda arvesse võtma. ma arvan, et me peaksime olema oma sõnumis selgemad ja jõulisemad. Euroopa Liidu kodanikud ootavad meilt seda. aitäh, järgmiseks saab üheks minutiks sõna kolleeg Van Dalen. president, härra Stasi raport sisaldab väga olulist lõiget Euroopa Liidu Parlamendi liikmed kui äh, avaliku elu tegelased. see on väga oluline, kõik parlamendi liikmed on avaliku elu tegelased ja peab andma, kandma vastutust Euroopa avalikkuse eest igal hetkel oma töö ajal. ja konkreetsemalt nad peavad olema suutelised näitama, kuidas nad on kasutanud nende käsutusse antud raha, maksumaksjate raha raha, mille nad on saanud kodanikelt ja kodanikel on õigus teada, kuidas neid rahasid kasutatakse. Äh, eelmiste aastate jooksul on olukord parlamendis oluliselt paranenud. kuid siiski on, on tegemist veel äh, parlamendiliikmete hüvitistega äh, Äh, mis vajab ka lahendamist. igal aastal ma pean värbama äh, raamatupidaja, kes paneb kokku aruande minu hüvitiste kasutamise kohta ja ma arvan, et see ei ole õige. ja seetõttu muudatusettepanek kolmkümmend kolm on selline, mida ma toetaksin nimetatud raporti lõikele kuuskümmend viis. tänan, härra Van Dalen, järgmisena proua Jedžersevska neljaks minutiks europejski urząd doboru kadr z angielskiego skrótu tzw. epso to między EPSO e talitus on see talitus, kes vastutab Euroopa institutsioonide jaoks e-ametnike töölevõtmise ja värbamise eest ja mul on hea meel, et eelarve täitmise raportis juhitakse tähelepanu ka sellele teemale. me peame tegema omapoolseid jõupingutusi selle nimel äh,, et luua kõikidele kandidaatidele, kes soovivad töötada Euroopa Liidu institutsioonides, võrdsed võimalused. siiani on meil liiga vähe ametnikke uutest liikmesriikidest ja minu arvates, kui me arvestame ka Euroopa institutsioonide äh, vanemaid äh, juhte, siis nende seas on uutest liikmesriikidest veelgi vähem. värbamise äh, menetlus on liiga pikk ja need, kes suudavad äh, konkursis võitjana välja tulla, äh, peavad vahepeal otsima teist tööd, kuna nad peavad ootama liiga pikalt selle värvimisprotsessi lõppu. ja mul on hea meel, et äh, personalivaliku taalitus on nüüd käivitanud nõndanimetatud reformiprojekti ja EPSi, EPS on arvestanud ka Euroopa Parlamendi poolsete kommentaaridega. ma hoian silma peal selle projekti kulul ja ähm, meenutan ka edaspidi EPSole seda, et nad peaksid kõige ot, otsima parimaid kandidaate ja olema ka vastutavad parimate kandidaatide leidmisel äh, ning äh, sellise konkursi korraldamisel, äh, mis peegeldab õigesti ka kohtade jaotust liikmesriikide vahel. aitäh, järgmisena saab sõna härra Kalfin kolmeks minutiks. Äh, härra president, härra volinik, härra riigisekretär, armsad kolleegid, ma tahaksin rääkida Euroopa Euroopa äh, institutsioonide era, erakorralistest kuludest. palun vabandage kolleeg Stavro, Stavromakakist, kes ei saanud täna tulla, aga ta tegi väga äh, suurt tööd äh, SD fraktsiooni raportöörina ja ta ei saanud tulla transpordiprobleemide tõttu. mis puudutab ametite e-, eelarvet, täitmist, siis see on väga suur probleem, sellepärast et sellest sõltub üldse äh, väga paljude projekti rahastamine. ma tänaks, tahaksin tänada raportöör proua Matjööd ja Euroopa Kontrollikoja liikmeid ja agentuuride töötajaid, kellega me koostööd tegime. ma sooviks öelda, et ametite Äh, eelarve täitmise heaks kir-, kinnitam-, äh, eelarve täitmise heaks kinnitamine on väga keeruline, kuna eelarveprotseduurid on ametites väga erinevad. meie oma kogemuste kohaselt saame öelda, et olukord paraneb äh, aasta-aastalt ja loomulikult ametid on nõus kriitikaga ja kui kriitikat ei oleks, siis ei oleks ka usaldust. vigade arv siiski väheneb eelarve täitmise tõhusus suureneb, ametid näevad palju vaeva selleks, et oma äh, kontrollisüsteemi ja auditisüsteeme parandada. loomulikult on olnud mõning-, esinenud mõningaid vigu, need äh, vigu tuvastati ka teiste institutsioonide puhul, aga hea uudis on see, et äh, neist, neid vigu on võimalik parandada äh, suur probleem oli Euroopa kool, kool, politseikolledžiga, need probleemid äh, kestsid juba aastaid ja neil oli erinevaid põhjuseid, oli probleeme raamatupidamises, äh, väljamaksetega ja hangetega ja oli ka teisi probleeme. Äh, aastaid on olnud kompromisse, mida on üritatud ellu viia, aga probleeme on siiski Mm, endiselt ning ma teen ettepaneku, et selle politseikolledži eelarve täitmise aruande kinnitamine lükatakse edasi, äh, kuniks need äh, puudused äh, kõrvaldatakse ja me oleme saanud politseikolledžilt lubaduse, et see toimub võimalikult kiiresti. mis puudutab politseikolledži töötajaid, siis nad lubasid meile, et nad teevad suuri edusamme. mis puudutab eelarve kontrolli erinevates ametites, äh, siis tuleks teha mõningaid muudatusi, näiteks äh, tuleks jätkata jõupingutusi eelarvedistsipliinist kinnipidamise osas, äh, võtta meetmeid selleks, et raamatupidamisreegleid lihtsustada ning kolmandaks tuleks läbi vaadata eelarve e-, ettepanek, mille tegi Kontrollikoda nende ametite toimimise kohta aitäh, järgmiseks saab kaheks minutiks sõna kolleeg Piiper. aitäh, härra president, lugupeetud daamid ja härrad, mõningad märkused Euroopa maksumaksjate raha kasutamise kohta laienemisprotsessis. Euroopa Kontrollikoda tegi äh, e, eriraporti Türgi kohta ja me olime pettunud Kontrollikoja raportist ja tehtud järeldustest eelmisest, eelmisel mm, aruandlusperioodil kasutati rahasid ilma kontrollita ja isegi kahekümne tuhande seitsmendast aastast kehtiva IPA instrumendi tõttu ei ole, hoolimata sellest instrumendist ei ole võimalik äh, nelja koma kaheksa miljoni euro kasutamist korralikult kontrollida. me tahaks teada, et kuidas ja kus on võimalik poliitiliselt mõjutada liitumiseelse abi andmist. Äh, alates kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast saab äh, et Kontrollikoda seda kontrollida alles. nii et seetõttu me soovime, et IPA programmi kontrollitaks paremini ja kuni seda ei tehta, siis me soovime, et need vahendid külmutatakse kahe tuhande kuuenda aasta tasemel, aga siin on ette näha juba, et jõutakse kompromissini. üldiselt tuleb öelda, et liitumiseelse abi instrument peab olema äh, paindlik ja tuleb arvesse võtta liikmesriikide eripärasid. Äh, kui ainult keskendutakse Euroopa Liidu liikmelisusele, siis võib see olla mm, suureks veaks. ja nüüd kritiseeritakse meid, et me äh, sekkume e-, välispoliitikasse ja et ähm, Türgit koheldakse teistest erinevalt. ei, see ei ole nii. kui me sel-, sellistele probleemidele ei reageeriks, siis oleks tegemist erikohtlemisega. kui me äh, Türgiga ei tegeleks, siis me peaks tegelema eelarve kontrolli komisjonis ka Horvaatia, Kreeka või ka teiste ähm, riikidega. nii et äh, ma äh, kutsun komisjoni üles, et ärge palun pange oma silmi kinni üksnes seetõttu, et äh, tegemist on Türgiga. Türgi peab samuti täitma neid kriteeriume, mis äh, ühenduses on paika pandud, aitäh. aitäh kolleeg Piiperile, järgmiseks saab kaheks minutiks sõna kolleeg Charles de Mose. aitäh, härra president ma sooviks äh, täna rääkida parlamendi eelarve täitmise aruandest. see on seekord olnud kõige kriitilisem, põhjalikum ja äh, tulevikku orienteeritum Euroopa Parlamendi eelarve täitmise eriande, äh, aruanne siiamaani. ja see on väga hea ja konstruktiivne ja ebaharilik on see, et institutsioon iseenda eelarve täitmise aruande kinnitab ja seetõttu on vaja äärmiselt suurt Äh, läbipaistvust, aga see raport äh, annab panuse selles, selleks, et parlament selle äh, vastutusega hakkama saaks. ja see on väga rõõmustav. aga loomulikult on ka asju, mida saab parandada mõned märkused ja mõned muudatusettepanekud ka käsitlevad neid võimalusi. me peaksime kodanikele andma rohkem võimalusi meie tööd ja jälgida. kodanikel peab olema parem võimalus meie, parem ligipääs meie koduleheküljele, see käib ka kriitiliste kodanike kohta ning me peame tegelema ka öö, äh, hangetega see on samuti, selle kohta käivad samuti mõned muudatusettepanekud ja me peaksime vaatama, et kuidas juhtimissüsteem oleks läbipaistvam nii meie kui saadikute jaoks kui kodanike jaoks, selleks et oleks võimalik parlamenti kontrollida ning veel üks väga banaalne asi, me ei peaks loomulikult kasutama raha selleks, et oma bürooruume siin ümber ehitada Strasbourgis. me peaks hoolitsema sellest, selle, selle eest, et meil oleks ainult üks asukoht. Äh, Taanis on äh, väga pikad traditsioonid äh, läbipaistvuse ja maks-, maksumaksjate raha kasutamise kontrollimise osas ja minu meelest on see väga vajalik ning meie eelarve täitmise aruanne näitab, et me võtame seda tõsiselt, et me teeme sammu, samme õiges suunas ja seetõttu me võime õigusega kriteerida ka teisi institutsioone, aitäh. aitäh kolleeg Schaldemusele, järgmisele saab kaheks minutiks sõna proua Delange. Er aitäh, president. selles debatis on räägit-, äh, öeldud juba väga palju, et mina tahaksin kahe punkti juurde jääda. kõigepealt parlamendi eelarve heakskiitmine teadmise äh, heakskiitmine. Äh, kõigepealt tuleb oma asjad korda saada, enne kui teistest institutsioonidest rääkida, ettepanek on välja pakutud ja mina hääletaksin, oleksin selle poolt hääletanud kuus-seitse aastat tagasi, aga vahepeal on paranenud väga paljud asjad. konkreetsemalt see, et kompenseeritakse nüüd ainult tegelikke reisikulusid ja nii edasi. Neid on äh, Bars äh, kirjeldanud oma kõnes, aga tema raportis neid ei ole ja kui me kahe nädala pärast selle üle hääletame, vajame tasakaalustatud raportit, mitte ainult negatiivseid asju, mis oleks välja toodud. teine asi, minu arvates äh, lähiaastatel saavad eelarve arutelud olema väga keerulised, hoolimata nendest ülesannetest ja volitustest, mis Lissabon meile annab. eelarve tõenäoliselt edaspidi ei kasva, see tähendab, et rohkem kui kunagi varem peame ühe hoobiga tabama vähemalt kahte lindu, kui me oma eelarved eh, paika paneme. see tähendab, et Kontrollikoda peab saama korrektselt kontrollida eelarvet, eelarve täitmist, kuidas seda raha on kulutatud. mitte ainult jälgida seda, kuida-, kas eh, täht-tähelt on reegleid järgitud ja see on Kontrollikoja ülesanne, kui meil praegusel hetkel on eelarve, mis on defitsiidis ja kontrollimatu, siis, siis tuleb seda ka öelda. me peame üsna peatselt äh, pidama diskussiooni ka eelarve koostamise üle ja peame kuulama, mis komisjonil ka selle kohta öelda on, aitäh. suur aitäh, proua Delange, järgmine on ähm, härra Voon aitäh, härra president, tahtsin sõna võtta Euroopa Parlamendi eelarve täitmise kohta. kõigepealt tänades raportööri väga hea töö eest, mis ta on teinud koos paljude teistega. ja minu meelest on iseenesestmõistetav, et igaüks siin kojas tahab äh, parendusi, et äh, oleksime avatumad, äh, läbipaistvamad ja an-, annaksime rohkem väärtust maksumaksjale. aga igasugune protsessi muutus ei ole parandus seetõttu ma ei ole kindel, kas mõned soovitused praeguses raportis asja paremaks teevad, näiteks soovitus võtta äh, duširuumid siit hoonest ära, see oleks ülimalt kulukas. samamoodi ettepanek äh, kaotada ära kogu Euroopa Parlamendi autopark, siin on terve hulk äh, teisi soovitusi, mis on olemas juba ka kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve ettepanekus, näiteks Europari televisioon Äh, selle kontroll, et see on tegelikult efektiivne, täidab oma ülesannet ja samuti üleskutse pikaajalise ehituse strateegia kohta, seegi on olemas juba ja seda võib vaadata, äh, kuidas need asjad tulevikus arenevad. mõned soovitused äh, puudutavad ka parendusi, mis on juba tehtud või mille täitmine juba käib. härra president, siin raportis on loomulikult mõned positiivsed aspektid ja seda tuleks toetada näiteks Äh, raisatud äh, paberi vähendamine, arvestades seda, kui tohututes kogustes iga päev dokumente välja trükitakse, kindlasti on võimalik seda vähendada. samuti äh, väljastpoolt tellitud uuringute vähendamine, tehes koostööd teiste institutsioonidega, kes samu asju uurivad, nii et me võiksime tõhusust parandada ja tõesti usun, et jälle sarnaseid ettepanekuid tehakse kahe tuhande üheteistkümnenda aasta Euroopa Parlamendi eelarvet koostades samuti, mis puudutab riski haldamise kohta puudutavat raportit, seegi on väga hea. kokkuvõttes, härra president, on vaja tasakaalustatud äh, diskussiooni, jah, kinnitame seda eelarvet, aga eelarve kontrolli komisjon kindlasti kinnitab, et ta täidab oma ülesandeid korrektselt ja seetõttu äh, peame kindlustama, et äh, raportis antud soovitusi ka arvesse võetakse aitäh, härra Voon, härra Rüübik, kaks minutit, palun. härra president, lugupeetud daamid ja härrad, esmalt äh, tahaksin ma öelda, et äh, ma olin hea mul oli hea meel, et ma pidin sel nädalal tulema Strasbourgi, mitte Brüsselisse, kuna Strasbourg on mulle palju lähemal kui Brüssel ja seetõttu oli see väga hea, et ma sain siia hoolimata lennuprobleemidest mm, kohale tulla. sellest ajast peale, kui meil eelarve kontrolliga tegemist on, meil on see, me oleme saanud äh, dokumendi, mis äh, kajastab seda, mida me sel nädalal täiskogu istungil käsitleme ja väga väga tore oleks, kui meil oleks ka eh, siin äh, töökohtadel arvuti, et me saaksime elektrooniliselt jälgida kõike seda, et me, äh, meil oleksid äh, hääletuste puhul oma keeltes muudatusettepanekud, näha, et me saaksime hääletusi korralikult läbi viia. meil on sadu hääletusi alati ja väga hea oleks, kui me ei peaks seda paberikuhja taga, kaasas kandma, vaid kui me saaksime elektrooniliselt tööd teha, sellepärast et Euroopa Parlament peaks ka tehnoloogiliselt olema juhtrollis. ja mis puudutab kõiki neid bürokraat-, kõike seda, mis viimasel ajal on muutunud ja mis on kaasa toonud endaga rohkem bürokraatiat, ma arvan, et äh, me peaksime looma eraldi töögrupi, äh, mis äh, tegeleks sellega, kuidas me korrektselt oma raamatupidamist läbi, korraldada saaksime. selleks, et me saaksime oma kulusid vähem tõsta, kui seda plaanis on olnud. ja me peame palun, palun komisjonilt, et äh, tegeldaks olukorraga kriisipiirkondades, et kas äh, näiteks äh, võiks tegeleda rohkem investeeringutega ja mitte edendada tarbimist ja mis oleks äärmiselt mõttekas. aitäh kolleeg Rüübichile ja äh, nüüd saab sõna kolleeg Tikao pooleteiseks minutiks. aitäh, härra president, lugupeetud äh, volinik, ma tahaksin kõigepealt äh, rääkida Euroopa Parlamendi eelarve täitmise aruandest kahe tuhande kaheksandal aastal ja siis komisjonist ja ametitest. ma Äh, tervitan Taani ja äh, Hollandi ja teiste riikide äh, tegutsemist, kes on oma riiklikud kinnitavad avaldused teinud. kui teised riigid ka seda teeksid, siis me teeksime edusamme ning ma palun, et Euroopa Komisjon töötaks välja soovitused, mis puudutavad nende riiklike kinnitavate avalduste esitamist. mis puudutab teadusuuringute programmi, siis ma arvan, et praegused vahendid ei võimalda seda, et Euroopal oleksid oma nimeväärilised teadusuuringud, nii et äh, tuleb äh, mõelda, milline peaks olema meie tulevane teadusuuringute programm ning äh, mis puudutab Euroopa andmekaitse inspektorit, siis äh, aruannetes oli Äh, ette nähtud sada kolmkümmend miljonit eurot ja vaja oleks seda, et me saaksime äh, kontrollida, miks mitte üksnes äh, vajadusi, vaid et me saaksime kontrollida ka seda, kuidas see vahe, agentuur oma raha kasutab pärast kahe tuhande kaheteistkümnendat aastat. me jõuame nüüd vaba mikrofonini ning ma annan sõna kolleeg Seiberile aitäh, härra president, kui me tahame liitu, mida kodanikud aktsepteeriksid, siis on väga oluline see, et kodanikud teaksid, mida rahaga tehakse, mida nad oma maksudeks maksavad ning äh, kolleeg Schaldemoser nõudis rohkem läbipaistvust, see on vägagi vajalik Euroopa projekti jaoks, aga oluline ei ole mitte üksnes läbipaistvus, vaid ka arusaadavus äh, meid maksta, meile makstakse selle eest, et me tegeleksime nende asjadega, ma arvan, et kodanikud peaksid saama võimaluse, kui nad vahel mõnda sellist dokumenti loevad, et nad siis äh, saaksid sellega midagi peale hakata. ja ma arvan, et komisjoni tuleks kutsuda üles äh, mm, parandama oma dokumentide arusaadavust, eriti mis puudutab eelarvelist raamistikku. ja ma arvan, et äh, kodanikud saaksid siis ka väga kiiresti aru sellest, kui suur või kui väike tegelikult on Euroopa Liidu eelarve ja kui palju Euroopa Liidult äh, ikka veel nõutakse. Äh, liikmesriigid alati nõuavad, Euroopa Liit peaks midagi tegema, aga omalt poolt nad raha selleks ei anna. tegemist on poliitilise probleemiga, mis meil kõigil on ja komisjonil, komisjon peaks järgmistel äh, aastatel selle probleemiga tegelema, aitäh. aitäh kolleeg Seeberile, järgmiseks saab sõna kolleeg Obermeier aitäh, härra president, räägiksin eh, liitumiseelsest abist ähm, Türgile kahe tuhande teisest aastast on see järjest suurenenud, hoolimata sellest, et Türgi on teinud rohkem samme tagasi kui samme edasi. ka selles aruandes on väga palju probleeme ära näidatud, vahendeid ei ole eesmärgipäraselt kasutatud ega korralikult hinnatud nende kasutamist ning tuleks kodanikele selgitada, mida on kaheksa äh, saja tuhande euroga aastas Euroop-, Türgi puhul tehtud. Äh, mis puudutab ameteid, mida järjest edasi, järjest rohkem asen-, asutatakse, mille, äh, mis tegelevad järjest suuremate ülesannetega, see ei vasta kuidagi Lissaboni lepingule äh, Äh, ja mis puudutab ähm, uimastikeskust, äh, mind tõesti väga huvitaks, et mida, äh, millega see amet tegeles, kui Tšehhis aasta alguses legaliseeriti kanged uimastid, et see ei ole kuidagi kooskõlas. aitäh kolleeg Obermeierile, järgmisena sõna kolleeg Kaspari. ja, sehr geehrter aitäh, härra president, austatud kolleegid, ma tahaksin samuti rääkida liitumiseelsest abist, Kontrollikoda oma aruandes ütleb väga selgelt, et ta ei ole võimeline olemasolevate programmide alusel tõendama vahendite korrakohast kasutamist, Euroopa Komisjon eh, koostab programme, mis ei ole kontrollitavad, mille tõhusust ei ole võimalik kontrollida, Euroopa kontro-, ning kont-, eelarve kontrollikoda oma seisukohas eh, ka väljendas oma arvamust ja nüüd toimub siin Türgi küsimuses äh, lobitöö, tegemist ei ole selle küsimusega, kas Türgi astub Euroopa Liitu või mitte ning me, siin ei ole ka sellega tegemist, kas me tahame äh, nendele riikidele meeldida või mitte, me kontrollime, kas need programmid on äh, teostatavad, kas raha jõuab kodanikena, et see ei läheks kuskile kõrvale ja et me ja kuidas me käime ümber maksumaksja rahaga, nii et seetõttu ma oleks väga tänulik, kui me vastavaid otsuseid ka hääletusel langetada saaksime. aitäh, järgmisena saab sõna kolleeg Brons uh,. aitäh, härra president, mina esindan parteid, kes on kogu Euroopa projekti vastu, uh, samal ajal olles riigist, kes kuulub Euroopa Liidus, see tähendab, et me oleksime eelarve täitmise heakskiitmise vastu, hoolimata äh, tõestusmaterjalidest. ma ole-, ma lükkan selle idee tagasi. Äh, me oleksime igasuguste tulevikukulutuste tegemise vastu, aga mina äh, kiidaksin hästi, mina kiidaksin heaks eelarve täitmise tehtud kulude puhul, kui need on õigustatud, aga me oleme vastu eelarve täitmise kinnitamisele tänu sellele, et seal on puudusi nii palju me ei seaks, eh, me ei ajaks segamini, kas reegleid on täidetud või ei, eh, kui me arvestame eesmärki. kõik teised, kes kiidavad heaks eh, eelarve asjakohasuse, ma loodan, et kõik need võtavad sama seisukoha. aitäh ning viimasena saab sõna kolleeg Klas. aitäh härra president, lugupeetud daamid ja härrad, me räägime eelarve täitmise heakskiitmisest aastal kaks tuhat aasta kaks tuhat kaheksa kohta, aga eelarve täitmise äh, kinnitamine on alati ka hetk, kus tuleb vaadata tu-, tulevikku ja me peame seejuures eriti äh, vaatama neid ameteid, mis on loodud. loomulikult tuleb neile ametitele anda rahalised vahendid, aga me peame hoolitsema ka selle eest, et nad saaksid oma tööd, teha sisulist tööd. eriti ma mõtlen siin nüüd EHO äh, ametile, mis tegeleb kemi-, Euroopa Kemikaalide Ametile, mis tulevikus peab hakkama tegelema ka biotsiididega ning me peame hoolitsema selle eest, et mm, nad saaksid teha tõhusat sisulist tööd, mis vastaks meie poliitikale ning seetõttu ma palun, et te kõik hoolitseksite äh, selle eest, et need ametid tulevikus tõesti saaksid tõhusat tööd teha. aitäh kolleeg Klassile ja nüüd annan ma komisjoni nimel sõna härra Šemetale. Uh, tänan, president. ma tahaksin veel kord rõhutada komisjoni pühendumust liikuda uh, viimastel aastatel saavutatud eduteel selleks, et veelgi tõhustada kulutuste kvaliteedi. loomulikult ma tutvun põhjalikult heakskiidu otsustega, äh, mille Euroopa Parlament võtab vastu kahe nädala pärast ja komisjon tagab selle jätkutegevuse ma samuti tahaksin tänada teid selle tänase väga hea arutelu eest ja ma usun, et täna avaldati arutelu käigus väga palju häid ideid ja ma peatuksin vaid paaril mõttel. kõigepealt äh, riiklikud äh, avaldused, seda küsimust on tõstetud ka varem ja täna ka parlamendiliikmete poolt ma tahaksin teile meenutada, et koos volinik Levandovskiga äh, ja kirjaga, mis äh, adresseeriti Coca-Coola'le, äh, räägitakse, et eelseisev finantsmääruse äh, ülevaatamine näeb ette ka riiklike avalduste aspekti arutamist ja ma usun koos lihtsustamisettepanekutega ning ka äh, sallitava veamäära mõiste sisseviimisega suuname me paremini edaspidi hallata struktuurifondide vahendeid ja härra Sondegaard oli väga huvitatud sellest aspektist. ja seetõttu ma arvan, et äh, sisekontrolli küsimus on samuti oluline, selle tõstatas proua Hertsog ja selles küsimuses ma täiesti nõustun temaga ja tahan talle öelda, et järgmisel nädalal me arutame aastateks kaks tuhat kümme, kaks tuhat kaksteist kavandatud auditeerimisstrateegiat ja pöörame palju rohkem tähelepanu sisekontrolli süsteemide tõhustamisele ja täiustamisele komisjonis. ma samuti jagan härra Oodi poolt väljendatud mõtted ja ka teiste lugupeetud parlamendiliikmete mõtteid eh, eelarve täitmisele hiigskide andmise menetluse osas ja ma arvan, et me peaksime käivitama arutelu selle üle, kuidas seda menetlust täiustada, et eh, suurendada selle menetluse käigus kujundatud soovituste elluviimist me praegu räägime kahe tuhande kaheksanda aasta eelarve täitmisest. kahe tuhande üheksanda aasta jooksul oli väga raske soovitusi ellu viia ja seetõttu on meil vaja põhjalikumaid arutelusid, milles osalevad nii sidusrühmad kui ka kontrollikoja esindajad. ja selles osas ma nõustun teiega ja teiste parlamendiliikmetega, kes äh, rääkisid sellel teemal ma samuti leian, et on väga oluline tegeleda Euroopa Liidu vahendite kulutamise tõhususe küsimusega. meie üldise autoteenimisstrateegias pöörame suurt tähelepanu auditeerimise kvaliteedi tõstmisele ja ka tõhususe tõstmisele ja ma loodan, et äh, tulevikus see annab meile ka soovitud tulemusi. Türgi küsimuses komisjon võtab arvesse soovitusi äh, parandada eesmärke ja vahendite kulutamist kõikides valdkondades. me peame tõhustama kulutuste kvaliteedi, äh, sidudes neid seatud eesmärkide ja mõjuhinnanguga tulemused on näidanud, et Euroopa Liit üritab tõhustada oma jõupingutusi äh, raha kulutamise järelevalve teostamisel. Äh, seda tänu teie tegevusele kui ka heakskiidu andmise organitele. me oleme alati tähelepanelikult suhtunud sellesse, kuidas Euroopa Liidu eelarvelisi vahendeid kasutatakse äh,, olnud kriitilised, kui see on ebarahuldav, kuid avaldanud ka toetust, kui edu on saavutatud see on oluline sõnum, mida me tahame edastada Euroopa Liidu kodanikele ja seetõttu lõpetuseks tahan avaldada oma erilist tänu Euroopa Parlamendile, äh, komisjoni jõupingutuste üle toetuse osutamises selleks, et tõhustada Euroopa Liidu eelarveliste vahendite haldamist. aitäh, volinik Simetele. nüüd saavad äh, sõna raportöörid äh, kaheks minutiks ja kõigepealt kolleeg Aiar selleks, et see raportöör äh,, protokollis õigesti kirjas oleks, ma äh, esindan meie kolleeg Boguslav Liberatskit, kes äh, on, ei suutnud, saanud siia tulla, nagu paljud teised. ma äh, kasutan seda aega selleks, et äh, kommenteerida seda, mida arutelu puhul, arutelu jooksul öeldi, kõigepealt seda, mida ütles kolleeg Šemeta, te minu suureks rahuloluks tõstsite esile seda, et et äh, te äh, kavatsete suurendada vastutust äh, Euroopa rahadega ümberkäimisel, me teame, mida see tähendab, see tähendab seda, et Euroopa liikmesriigid, kes suurt osa raha haldavad, peavad seda korrektselt tegema, sest me kõik teame, et suur osa vigadest, mida Euroopa rahade kasutamisel tehakse, toimub liikmesriikides ja tehakse liikmesriikide poolt. seetõttu, armsad kolleegid, on äh, suhteliselt äh, mitterahuldav, kui arutelu mm, puhul siin kolleegid, äh, konservatiivsed kolleegid ütlesid, et kritiseerisid komisjoni ja ei olnud nõus komisjoni eelarve täitmisega. mina ütleks, et seda, et vaja on hoopis kritiseerida liikmesriike, nõuda kinnitavate avalduste esindamist, kuna vead tehakse liikmesriikides. ja siis ma ei ole üldse rahul sellega, kui ECR-i fraktsiooni kolleegid ütlevad, et et see ei ole, et nad ei ole rahul sellega, mis toimub, aga nad teavad, et vastutust kannavad tegelikult hoopis mujal asuvad inimesed. ning äh, tegelikult tuleks korrigeerida veel mõningaid muid asju. Äh, ma tahaks öelda, et äh, eelarve kontrolli komisjon järgis väikese häälteenamusega raportööri arvamust ja Euroopa Kontrollikoja esindaja äh, soovis raportööre, raportööridele meenutada seda, et kritiseerida tuleb Türgi puhul komisjoni äh, käitumist ja mitte äh, Türgi käitumist. Euroopa äh, Rahvapartei esindajad ähm, hääletasid sisse muudatusettepanekuid, mida me tahame jälle välja võtta, kuna tegemist on vähem ähm, raha kasutamisega kui selle küsimusega, et Äh, kas Türgist saab Euroopa liik-, Liidu liikmesriik või mitte, aga see ei ole küll koht, kus seda otsustatakse, kahjuks minu kõneaeg, kõneaeg on nüüd läbi, aitäh. aitäh kolleeg Kairile, järgmisega saab sõna kolleeg Ayala Sender. aitäh, president. selles kokkuvõttes tahan tänada härra Semetat ja komisjoni nende põhjaliku ja tõhusa koostöö eest eh, tahan tunnustada ka Hispaania eesistujamaa tööd äh, siin, eriti mis puudutab institutsioonide vahelise läbirääkimise alast tööd nõukogu ja parlamendiga. aga samas tahaksin väljendada tõsiasja, et on suur viga mitte kutsuda nõukogu ametlikult sellele debatile, hoolimata sellest, et nad täna hommikul siin olid. tahaksin väljendada ka seisukohta, et paljud inimesed ei saanud siin kohal olla tänu äh, lennureisidega äh, äh, seonduvale ja see on väga-väga kahetsusväärne. tuleb teha, tuleb kulutada ressursse, et inimesed seda asja tõsiselt võtaksid. tahan tänada kolleege väga hea koostöö eest, eriti proua Holmaierit ning jõupingutuste eest, et saavutataks läbipaistvust Euroopa Arengufondis see, mida teeb Euroopa Liit, seda iseloomustab arengualase töö tõhus, tõhusus ja efektiivsus, teda, tema töö on väga laiapõhjaline, aga see puudutab mitmeid valitsusi, kes ei ole eraldanud omapoolset toetust äh, arengurahastule, sest Äh, ei ole võimalik selgitada skandaale, inimõiguste rikkumisi, probleeme seaduse ülimuslikkuse ja demokraatiaga. me oleme näinud olulist edasiminekut, seda on ka välja öeldud, ja see õigustab ka seitsmendal, kaheksandal ja üheksandal Euroopa Arengufondi perioodil tehtud tööd. Euroopa Parlament püüab tagada et uus äh, institutsiooniline raamistik peale Lissaboni ja uus agentuuride süsteem ei ohusta seda olukorda, kus Euroopa äh, kodanikud saaksid kasu arengufondist. suur aitäh, proua Jaela Sender ja järgmine härra Staas. Eh, suur aitäh, president, kolleegid. ka mina tahaksin tänada kõiki neid kolleege, kes minu äh, raportit äh, kommenteerisid Itala Taien, Mendesos, Sandala de Lange ja härra Voon. Nad on kõik seda raportit kommenteerinud, kõik on ära öeldud minu arvates. sellest hoolimata olen natukene üllatunud selle suhtes, kuidas, äh, millisesse valgusse see raport langes see on kolmas kord, kui parlament täitmisele heakskiidu annab ja üldiselt pilti hakatakse tajuma teistmoodi. esimesel ja teisel korral oli kriitikat palju ja see oli, seda väljendasid inimesed väga lihtsalt. nüüd on asjad palju keerulisemad, inimesed on palju äh, tundlikumad kriitika suhtes, mis sellest kojast tuleb. seda võib olla sellepärast, et puudub enesekriitika siis rünnatab, ründab mind ajakirjandus ja meedia, sest nemad ütlevad, ma arvan, et see, mida me, te oma raportis kirjutate, on euroskeptikute, vesi euroskeptikute veskile. oi ei, mina olen Euroopa poolt ja Euroopa Parlamendi kriitiline äh, liige ja kui ma näen asju, mida võiks teha paremini või mida võiks muuta, üks asi on vabatahtlik pensionifond ja kohutavad asjad on seal ka toimunud minevikus, on minu sõna äh,, kohustus sõna võtta ja Euroopa Parlamendi liikmena sellest tuleb rääkida, sest sellega me euroskeptikutelt võtame hoogu vähemaks nemad tahavad mõnuga levitada asju, mis mõnikord on täis lausvaled ja tuleb äh, näidata ära, kus probleemid mõnikord on. selline on alati olnud minu seisukoht, aitäh. aitäh, härra Staas, järgmisena proua Stanets-, härra Stanetski. E, suur tänu. tahan tänada härra Geeri kes märkas, ähm, et mõnikord ma räägin oma, oma häälega ja ütlen teile, et õpin Hispaania ministrilt, kes rääkis äh, nõukogu nimel ja ta kaob alati ära. kohe, kui on teada, kui kavatsetakse nõukogu kritiseerida, ta ei olnud siis, kui ma alustasin, ta ei ole siin, kui ma räägin, pole mingi juhus et kui me võtame erinev, seitse institutsiooni, mina olen raportöör kuue suhtes, kõik on enam-vähem okei okay,, aga üks institutsioon, kellel on alati palju-palju puudusi ja rikkumisi, möödunud aastal oli olukord sarnane ja eelarve kiideti heaks alles novembris. eelarve täitmine kinnitati alles äh, novembris. loodetavasti seekord saame varem hakka, hakkama, aga ma ei taha olla olukorras, kus me hakkame nüüd saama dokumente kahe tuhande seitsmenda aasta kohta. see tõestab, kui korrast ära on nõukogu äh, büroo asjad, äh, tõestab ka seda, kuidas ta kohtleb Euroopa Parlamenti kui halba õpilast. olukord, kus kõik Euroopa institutsioonid on nõukogu silmis võrdsed, samas nõukogu arvab, et tema on veel võrdsem kus Orwelli, samamoodi kui Orwelli Loomade farmis. see äh, olukord on minu jaoks väga murettekitav, kuid pidage meeles, et see, mida ütles nõukogu esindaja, seal oli üks väga hea ettepanek, tema rääkis sellest, et lõpetatakse tuhande üheksasaja seitsmekümnendast aastast pärinev härrasmeeste kokkulepe ehk nõukogu esindaja tunnistas, et see Euroopa Parlament nüüd mis valit-, mis on otsevalimistega ametisse saanud, seda tuleks kohelda tõsisemalt. ma tänan selle ettepaneku eest ja mul on sarnane suuline ettepanek ka mais. aitäh, härra Sarnegi ja tänane viimane sõnavõtja on proua Mathieu. aitäh, härra president, ma soovin tänada ühelt poolt variraportööre kes äh, tegid väga head koostööd minuga selle raporti ettevalmistamisel ja kõiki komisjoni sekretäriaadi töötajaid, sest äh, tegemist oli väga keeruka raportiga ning ma tahaksin tänada ka neid kolleege, kes äh, arutelu käigus sõna võtsid. ma jagan nende muresid. me märkasime ähm, sõnavõttudes, et soovitakse rohkem läbipaistvust ja kontrolli, mis on vägagi legitiimne soov. ja ma tahaksin meelde tuletada ka seda, et need ametid, millest juttu oli, et neil on ka poliitiline missioon ja see on samuti väga oluline ning see poliitiline, oluline, oluline poliitiline missioon, see kajastub tööprogrammis ning äh, töökava peab olema kooskõlas Euroopa Liidu tegevuskavaga ning seda tööd tuleb kontrollida ja see on midagi, mida kõik meie kolm institutsiooni soovivad. Need äh, on ameteid, kes teevad väga head koostööd, teised ei tee seda nii hästi ning meie institutsioonide äh, Äh, õigusaktid ei näe ette äh, midagi nende juhtumite puhuks, me peame, aga me peame sellele mõtlema, ma tänan teid, härra president. aitäh kolleeg Mathieu'le, ma ütlen, et äh, meid teavitati sellest, nad vaat-, vaat-, et vaadati läbi eelmiste aastate protokollid ja nõukogu on ainult ühel korral äh, sõna võtnud ja arutelus äh, osalenud ja seda ka alles teise lugemise puhul, kuna kahe tuhande üheksanda aasta kahe, kuna kahe tuhande üheksandal aastal lükati samuti eelarve täitmise kinnitamine edasi. seega on nüüd ühine arutelu lõpetatud, äh, hääletus toimub mais ja istung jätkub kell kolm.